meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. daamid ja härrad, avan meie koosoleku, eelarve kontrolli komisjoni koosoleku. ning äh, meil on täna kavas äh, seminar teemal, äh, kuidas paremini võidelda pettustega. proua Kinishi ja proua Pitera on valmis juba asuma seda seminari juhtima ning Eh, nüüd läheb hetk aega, et eh, sest tõlgid soovivad ette lugeda seisukoha. tõlgid soovivad teada anda, et tulenevalt eh, töövaidlusest parlamendi administratsiooniga on välja kuulutatud streigihoiatus ning seetõttu lõpeb tõlge tänasel koosolekul täpselt ametliku koosoleku lõpukellaajal <clears throat> Dankeschön und wir sind dankbar, dass die Sitzung stattfinden kann. tänan ning väga tore, et meie istung saab siiski toimuda. proua Pitera, palun. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Ja tytułem wstępu. Aitäh. tahaksin teile võimalikult lühidalt meelde tuletada, kuidas see pettusevastase võitluse strateegia välja töötati. artikkel kolmsada kakskümmend viis Euroopa Liidu toimimise lepingust ütleb, et Euroopa Liit ja liikmesriigid peavad võitlema öö, rahaliste rikkumistega nagu ma ütlesin, siis artikkel kolmsada kakskümmend viis Euroopa Liidu toimimise lepingust ütleb, et Euroopa Liit ja liikmesriigid peavad võitlema finantspettustega ning kõikide teiste ebaseaduslike tegevustega, mis ohustavad Euroopa Liidu finantshuve. selline öö, võitlus peaks omama heidutavat mõju nii liikmesriikides kui ka Euroopa Liidu institutsioonides. Euroopa Ülemkogu võttis detsembris kaks tuhat üheksa vastu Stockholmi programmi avatud ja turvalise Euroopa kohta, kus kutsuti üles komisjoni edasi töötama selle nimel, et meil oleks ka eraldi mõõdikud korruptsioonivastaseks võitluseks, eriti Aki kommunitääri valdkonnas. selle tulemusena novembris kaks tuhat kümme tutvustas komisjon Euroopa Liidu julgeolekustrateegiat, kus olid kirjas ka erinevad instrumendid, millega saab paremini kaitsta Euroopa Liidu kodanikke seal oli nelikümmend üks erinevat äh, tegevust, millega saab äh, tugevdada Euroopa Liidu julgeolekut. näiteks ühine terroristlike võrgustikega võitlemise kava, siis äh, narkokaubanduse vastane võitlemine öö, Äh, autode varastamise vastane võitlus, mis on ju kohalikud äh, äh, ilmingud ülemaailmsetest kriminaalsetest võrgutik, võrgustikest. narkootikumid, võltsitud kaubad ja ka inimesed liiguvad vabalt üle Euroopa Liidu piiride ning sellise ebaseadusliku tegevuse tulud on üüratud finantskuriteod moodustavad isegi kuni viis protsenti ülemaailmset SKT-st. Euroopa Liit pani endale viis strateegilist eesmärki ning äh, iga eesmärgi jaoks võeti vastu ka tegevuskava. me peame toetama korruptsioonivastast võitlust liikmesriikides juunis kaks tuhat üksteist. tutvustas komisjon meetmete paketti millega peaks tõhusamalt äh, äh, äh, võit-, võitlema nende majanduslike ja sotsiaalsete tagajärgedega, mis tulenevad finantskuritegudest. korruptsiooni mõju uuriti ka uurimustes ning rahvaküsitlustes ning kaheksakümmend protsenti inimestest ütlesid, et korruptsioon on nende koduriigis tõsine probleem. korruptsioonikulud on sada kakskümmend miljonit eurot aastas, see on enam-vähem üks protsenti Euroopa Liidu SKT-st ning see ei ole väga palju madalamal Euroopa Liidu iga-aastasest eelarvest. seetõttu otsustatigi koostada ka raport korruptsioonivastasest võitlusest Euroopa Liidust, selle läbi saame me paremini jälgida ning aidata liikmesriikide võitlust korruptsiooniga. meil on vaja sidusamat strateegiat Euroopa Liidus liikmesriikide vahel, et võidelda korruptsiooniga. see on oluline, sest kuigi korruptsioonimäärad on liikmesriigiti erinevad, on korruptsioon, korruptsioonil üldiselt siiski väga äh, halvav mõju Euroopa Liidule tervikuna, see pärsib investeeringuid ning vähendab Euroopa Liidu riikide eelarveid. selle aruande pidi komisjon koostama iga kahe aasta tagant alates kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast ning see peaks põhinema andmetel erinevatest allikatest, äh, kasutati erinevaid seiremehhanisme Äh, Euroopa Nõukogu, OECD e ja ÜRO kui ka äh, teiste huvitatud osapoolte abi. Euroopa Liit peaks äh, üritama ka GRECO rühmaga Euroopa Nõukogus liituda, mis tegeleb korruptsioonivastase võitlusega, selleks et tekiks parem sünergia meie tegevuses. komisjoni, avaldati ka komisjoni otsus, kus on selle kohta, et luuakse seitsmeteistkümnest liikmesriigist töörühm, mis võitleb korruptsiooniga üheskoos, nad peaks välja töötama parema metodoloogia korruptsioonivastaseks võitluseks ning nad äh, koos komisjoniga äh, esitavad ka oma suulisi, suulised ning kirjalikud äh, seisukohad selle valdkonna kohta ning nad jälgivad ka korruptsioonivastast võitlust liikmesriikides, nad toetavad ka komisjoni korruptsioonivastase, vastaste meetmete rakendamisel nii kohalikul tasandil kui Euroopa Liidu tasandil. Nad peaks välja töötama korruptsioonivastase võitluse standardid ning lihtsalt mõõdetavad äh, indikaatorid, millega me saame näitlikustada progressi korruptsioonivastases võitluses. see töörühm peaks ka välja selgitama, millised on konkreetsed korruptsiooni põhjused liikmesriikides ning kui tõhusad on meie sammud selle vastases võitluses töötatakse välja ka soovitused ehm, Euroopa Liidu iga kahe aasta tagant koostatava raporti jaoks ning seal tehakse ka erinevaid soovitusi konkreetsete liikmesriikide ning Euroopa Liidu enda jaoks. tuleb vahetada kogemusi ning paremaid praktikaid. esimene korruptsioonivastane raport seda tutvustati esimest korda veebruaris kaks tuhat neliteist. seal raportis kir-, kirjeldati korruptsioonivastase võitluse olukorda kõikides liikmesriikides, uuriti, millised on tarvitusele võetud meetmed, millised on veel öö, lüngad tegevuses, mõõdeti ka korruptsioonimäära ning tunnistati, et äh, korruptsioonivastase võitluse tõhusus liikmesriigiti on päris erinev. kahe tuhande kuueteistkümnenda ja seitsmeteistkümnenda aasta vahel pidi avalikustama, avalikustatama järgmine raport, aga vaatamata ka meie palvetele kontkomisjonist äh, seda raportit ei avaldatud. asepresident Franz Timmermann teatas meile oma kirjas, et kuigi komisjon on endiselt huvitatud korruptsioonivastasest võitlusest, otsustati oma strateegiat muuta. nüüd on komisjonil korruptsioonivastase võitluse infovahetus, programm ning volinik Navratšitš äh, kinnitas ka, et äh, sellel aastal veel üle, et see strateegia on muutunud. kas selline strateegia muutus äh, nii lühikese aja jooksul äh, äh, raskendab või kergendab meie korruptsioonivastast võitlust, selles ongi küsimus, aitäh. aitäh. Ähm, ootasin veel tõlke lõppe, et suur tänu selle sisse juhatuse eest, proua Tšinitši on kuskil liikluses kinni jäänud, aga ta peaks varsti kohale jõudma, see, mida te ütlesite korruptsioonivastase raporti kohta komisjoni poolt siis see huvitab meid väga ning äh, me oleme teinud äh, oma eelarvelise ettepaneku komisjoni eelarvele kahe tuhande üheksateistkümnendaks aastaks, kus teatud summa era-, pannakse reserve, rese-, reservi. Äh, me üritame ka seeläbi avaldada survet kol-, komisjoni kolleegiumile, et see Äh, raport ikkagi koostatakse ning me soovime infot, millal see raport meieni võiks jõuda. see oli äh, ju minevikus tõhus instrument pärast Lissaboni on meil eelarve läbirääkimistel nõukoguga seda reservi väga raske läbi suruda, aga me peame ikkagi seda üritama teha. peame üritama ka siin lahendusi, lahendusi leida, me oleme äh, Eh, selle seminari jaganud erinevatesse paneelaruteludeks. Eh, esimene osa on, eh, räägitakse kogemustest korruptsioonivastases võitluses Euroopa tasandil ning teises paneelarutelus räägivad liikmesriikide esindajad ning Olafi esindaja. samas võite ka varem kõneleda, see ei ole kuidagi keelatud me oleme kutsunud ka kõnelejaid siia, et nad räägiksid äh, praeguse võitluse äh, analüüsist. proua Tšinitši on kohale jõudnud, vabandust, et ma kohe hakkan teid tüütama. aga olge ettevaatlikud, need astmed on väga ohtlikud, ma kinnitan teile isiklikust kogemusest. aga tere tulemast kas saate kohe oma ette, kõne ette kanda? jah, siis saate sõna Buongiorno. tere hommikust kõigile. vabandust, et ma hiljaks jäin. aga see ei olnud ähm, põhjustatud küll minu hoolimatusest, vaid äh, parlamendi äh, autoga, mis pidi mulle järele tulema, oli probleem ja seetõttu ma jäin hiljaks. vabandage hilinemise pärast veel kord. mul on väga hea meel täna osaleda äh, sellel seminaril ja suur tänu äh, proua Kresslele, kes oli valmis koos meiega seda juhtima ja ka äh, kolleeg äh, Piterale. suur tänu. korruptsiooni teema tõepoolest äh, on noh, ühelt poolt kahjuks äh, väga aktuaalne teema, aga ka väga asjakohane kogu Euroopa Liidus, kõigis meie riikides tuleb tõdeda. ja äh, see mõjutab ühelt poolt äh, meie riigi juhtimist, ka meie majandust, äh, erasektorit, ettevõtteid ja ka avalike teenuste kvaliteeti, mis on halvenenud, kuna korruptsiooni ähm, tagajärjel on äh, siin olnud negatiivseid äh, tagajärgi paljudes äh, riikides, aga maksustamisega seatud probleemid on paljudes kohtades aktuaalsed. see kõik on Euroopa Liidu rahalisi huve silmas pidades ka riikide eelarveid ja kodanikke huve silmas pidades äärmiselt äh, negatiivne nähtus see äh, teema tuleb välja ka Eurobaromeetri viimastest küsitlustest välja ja näitab, et äh, ka kodanike jaoks on see suur mure ja ka komi-, kuri-, Krimm komisjoni Äh, raportis aastast kaks tuhat kolmteist äh, näidati, et selle äh, nähtuse tagajärjel on Euroopa Liidus kahju kuussada miljardit eurot. umbes aastal kaks tuhat üksteist tuli juba välja teatis, millest oli, milles siis kavatseti Äh, iga kahe aasta tagant äh, välja anda äh, raportit siis sellel teemal. esimene küll tuli välja kolm aastat hiljem ja see raport siis sisaldab ka soovitusi liikmesriikidele ja näpunäiteid, kuidas siis korruptsiooni vastu võidelda eelmisel äh, nädalal täiskogu istungil äh, tegime äh, suulise mm, avalduse ja sooviga siis, et komisjon võtaks aktiivse rolli korruptsioonivastases võitluses Euroopa Liidus. ja kui tuli välja, siis viimane korruptsioonivastase võitluse äh, raport. Äh, soovisime, et äh, uuritaks ka seda, kuidas siis institutsioonide siseselt ka korruptsioonivastase võitluse äh, eeskirju täidetakse. mina tulen jah Itaaliast, riigist, kust paraku on hästi äh, teada, et on äh, piirkondi, äh, kus maffia kontrollib teatavaid piirkondi ja see, selle mõjud on tunda kõikjal eraettevõtluses ja ka riigisüsteemis. ja see kõik mõjutab äärmiselt negatiivselt riigieelarvet ja seetõttu Itaalias aastal kaks tuhat neliteist asutati riiklik korruptsioonivastane äh, amet, see on sõltumatu amet, mille eesmärgiks on just avalikus äh, halduses äh, ennetada korruptsiooni ja selle, seda juhib äh, Rafaele Cantone, kes on täna siin meie hulgas. tänan teda siia tulemast, ta teeb äh, täna ka ettekande, tutvustab öö, äh, oma ameti tegevust ja parimaid tavasid. suur tänu veel kord kõigile, kes on siia tulnud see võimaldab kindlasti meil arutleda äh, nendel olulistel äh, teemadel ja äh, ehk pakub ka ideid, et mil viisil siis Euroopa Liidu institutsioonid saaksid ka jõulisemalt korruptsiooni vastases võitluses tegutseda ja see aitaks ka kindlasti äh, kõigil Euroopa Liidu äh, riikidel äh, selles suunas edasi liikuda. aitäh, see on täiesti õige hetk korraldada meie seminar. sest praegu on meil käigus Olavi alusmääruse muutmine ning meil on vaja mõtteainet selle kujundamiseks ning tahaksin avada esimese osa sellest, institutsioonide ja kogemuste vahetuse osa. tervitan härra Blairit Interpolist, finantskuritegude ja korruptsioonikuritegude vastu võitlemise osakonna juht, palun, teil on sõna. aitäh, daamid ja härrad. mul on suur heameel, et olete mind kutsunud siia esinema rääkimaks sellest, mida Interpolis tehakse võitluses korruptsiooni ja finantskuritegudega. ning äh, meie ei ole loomulikult Euroopa Liidu institutsioon, nii et meil on niisugune äh, vaade väljastpoolt sellele, mis toimub, aga teeme koostööd Euroopa Liidu institutsioonide ja liikmesriikide vastavate asutustega. ning äh, lühidalt räägin siis sellest, mis me oleme teinud korruptsioonivastases võitluses ning missugune on meie koostöö Euroopa organitega. ise olen Saksamaalt pärit äh, kriminaalasjade uurija ning äh, praegu töötan Interpoli juures. nagu mainitud juba, ei ole Interpol seotud Euroopa Liiduga. meil on peasekretäriaat Lyonis, Prantsusmaal. ning äh, seda ei nimetata peakorteriks. sellepärast, et äh, liikmesriike on meil ju sada kakskümmend üheksa ning meil ei ole mingeid äh, ettekirjutuste tegemise õigusi liikmesriikidele. samas on Interpol kõige staažikam rahvusvahelise mm, koostööorganisatsioon kuritegude uurimisel. aga nagu öeldud, ei ole meil mingeid äh, korralduste andmise pädevusi, me anname lihtsalt niisuguse võimaluse teha koostööd osalevatele riikidele peasekretäriaat mm, on Lyonis, lisaks on meil regionaalsed esindused Ladina-Ameerikas, Kesk-Ameerikas, Aasias, Aafrikas ning kontaktpunktid eh, institutsioonide juures, näiteks Euroopa Liidus, Europoli juures ning ÜRO juures, samuti New Yorgis. Singapuris on meil, on meil ka üks kontakt punkt äh, võitluseks küberkuritegevusega ning, äh, ning ka teadusuuringute koordineerimise punkt. korruptsioonivastase võitluse mm, osakond, mida ma juhin, siin on kaks peamist äh, jagu. kõigepealt klassikaline korruptsioonivastase võitluse osakond, kus tegeletakse ka äh, Äh, kuritegelikult saadud tulu äh, konfiskeerimise küsimustega. ning räägin sellest põhjalikumalt ja teine suur osakond või ala, ala, alamosakond, mis meil on, on spordikorruptsiooni osakond. see on järjest laienev äh, valdkond ja teeme koostööd Rahvusvahelise Olümpiakomiteega tagamaks äh, aus, äh, tagamaks, et sport jääb ikkagi ausaks. ning äh, üritame võidelda siis korruptsiooniga profispordis. ja samuti ka dopingu, dopinguvastase võitlusega tegeleme ning esindatud on ka Äh, ka ravimitootjad. Interpoli rahastavad liikmesriigid ning äh, liikmesriigid lähetavad oma kriminaaluurijaid Interpoli. Äh, lisaks on meil veel rahastamisallikaid, näiteks dopinguvastase võitluse organisatsioon ja olümpiakomitee toetavad meid ning äh, päris palju toetab meie tegevust ka Ameerika Ühendriikide välisministeerium. nagu öeldud, sada kakskümmend üheksa, sada üheksakümmend kaks liikmesriiki ning äh, igal liikmesriigil on oma koordineerimisbüroo, Saksamaal on Wiesbadenis, Belgias on ka Brüsselis, kuhu saab äh, saata päringuid ning läbi mille saab, toimub äh, informatsioonivahetus seoses pettuste ja korruptsioonivastase võitlusega ning ka muude kuritegudega. iga politseiorganisatsioon maailmas, välja arvatud siis äh, kolm-neli riiki, kes ei osalenud, näiteks Vanuatu, ei Vanuatu osaleb, aga noh, Põhja-Korea mitte, äh, saab vahetada siis infot teiste riikidega ja meil on tihe koostöö Europoliga. see politsei koostöövorm on väga oluline võitluseks korruptsiooniga, tõhusaks võitluseks korruptsiooniga sellepärast, et väga harva on meil puhtalt siseriiklikku korruptsiooni. E, väga palju on juhtumeid, kus korruptsioon ju, korruptsioon puudutab mitut riiki, kas siis raha toimetatakse ühest riigist teise või siis äh, äh, või siis pargitakse vahepeal raha nii-öelda mingis teises riigis. teine oluline osa meie tegevusest liikmesriikide toetamisel on Interpoli teated, kõige tundum, tuntum nendest on REDD äh, teade ehk siis niisugune, nagu seda tuntakse ka mõnes mõttes rahvusvahelise vahistamisorderina, kus liikmesriik saadab välja teistele, teiste liikmesriikide politseiorganisatsioonidele teate, milles palub vahistada mingi konkreetne isik ja ja teatada, kus see isik on, et saaks siis taotleda tema väljaandmist. edasi on olemas teatis info hankimiseks isiku kohta iseäranis tahaksin esile tõsta praegu välja töötatavat uut teatist, nii-öelda nõndanimetatud äh, hõbeteatis, see on, sellest on, on tõenäoliselt eriti palju kasu just finantskuritegude vastases võitluses. siin ei, on äh, teatise esemeks äh, varade tuvastamine. see ei ole seotud isikuga varade tuvastamine ja ka külmutamine, et oleks võimalik nad tagastada omanikule. näiteks ütleme, kui mingis Euroopa riigis pannakse toime korruptsioonikuritegu ja siis äh, näiteks isik, kes selle teo toime pani, äh, ostab endale mingi laeva selle kuriteo eest saadud rahaga ja siis on võimalik kasutada seda teatist, et leida, kus see laev on ja, ja siis äh, arestida. ning see puudutab äh, nii rahasummasid kui ka esemeid. kõiki neid on võimalik niimoodi otsida selle teatise abil. I kakskümmend neli seitse turvaline sidekanal võimaldab äh, turvalist sidet liikmesriikide vahel. lisaks on meil Interpoli staar ülemaailmne äh, koostööplatvorm. Äh, osaleb ka Maailmapank. ning me teeme ka tihedat koostööd. asja mõte on selles, et inimesed, kes töötavad kuritego, kuritegudega teenitud vara konfiskeerimise teemaga saaksid suhelda vahetult omavahel ning kogemusi vahetada. meil on sada kolmkümmend kolm riiki, kes, kes on selles võrgus osalised ja saavad infot vahetada otse ning äh, mõte on siis, et, et politsei infot ei vahetata otse, vaid on võimalik suhelda kolleegidega, kes teises riigis sama tööd teevad see on niisugune mitteametlik äh, võrgustik, kus on, mille abil saab tuvastada, kus on vajalik info olemas ja siis taotleda ametlikult selle edastamist. üks äh, oluline teema on ka operatiivtugi äh, konkreetsete kuritegude menetlemisel. pakume siin uurimiste koordineerimist case coordination inglise keeles ning Interpoli äh, siis äh, sporditulemuste ette kokkuleppimise vastase võitluse üksuse äh,, üksusega teeme koostööd. kui näiteks liikmesriik taotleb, näiteks on mingi suur, suurem sündmus, mis, suurem uurimine, mis puudutab mitut riiki, Nagu, et teinekord puudub siis üldse ülevaade sellest, ähm, kui kaugele see asi ulatub, siis on võimalik kohtuda Lyonis või kuskil mujal ning, ning planeerida võetavad meetmed. kui äh, osalevad, kui on puudutatud mingis uurimises riigid, kes on väljaspool Euroopa Liitu, arenguriigid näiteks, siis on võimalik äh, neil taotleda toetust Interpolilt. näiteks. üks suur, suurem uurimine, mis toimus finantskuritegude valdkonnas, mille käigus telefonide pealtkuulamise äh, käigus selgus, et üks poliitik saab altkäemaksu ning äh, siis äh, korraldati kohtumine puudutatud riikide esindajatega, kaks Euroopa riiki, üks riik väljastpoolt Euroopa Liitu ning oli võimalik neile vahetult jagada seda infot ning ning äh, koheselt pärast seda kohtumist algatati kriminaalasi ning minister pidi tagasi astuma oma riigis nii et äh, see on näide sellest, kuidas on võimalik infot vahetada suhteliselt väheste komplikatsioonidega ning selle põhjal algatada menetlusi. veel üks äh, suurem uurimine äh, küberkuritegevuse valdkonnas, milles me tuge pakkusime, oli, oli rünnak Bangladeshi riigipanga vastu. see oli mm, seotud ka korruptsiooniga ning pärast ning raha, mis ära varastati sada kümme miljonit dollarit kanti läbi paljude teiste riikide edasi Kagu, Kagu-Aasiasse ning äh, New, läbi New Yorgi kanti see raha ka veel Kagu-Aasiasse. ja siis äh, need riigid, kes olid puudutatud, kust raha läbi liikus, need äh, olid nõus koostööd tegema ning õnnestus äh, selle raha jälile jõuda ning kolmkümmend miljonit on juba tagastatud nii et koostöö Euroopa tasandil toimub väga hästi ning Europol on eh, väga hea partner Euroopa riikidele info vahetamisel või ka ühiste uurimismeeskondade loomisel ning eh, siin Interpoli sageli ei kaasata. välja arvatud juhtudel, kus on puudutatud riigid ka, kes asuvad väljaspool Euroopa Liitu. et loomulikult on korruptsiooni ka Euroopas. aga mhm, korruptsioonikuritegude toimumisel reeglina jääb raha, äh, see saadav raha Euroopasse, sellepärast et siin on üsna turvaline pangandus ning äh, inimesed ei pea kartma, et nende raha läheb kaduma, nagu mõnedes äh, vähem arenenud riikides. Äh, üks oluline valdkond, mida finantseerib suures osas Ameerika, finantseerivad Ameerika Ühendriigid, on võimekuse arendamine. just see puudutab varade tagasivõitmist ja finantskuritegude uurimist. ning koolitusi äh, regionaalsetele korruptsioonivastase võitluse organisatsioonidele, tagamaks parem rahvusvaheline koostöö. meil on juba kakskümmend kolm niisugust äh, koolitusprogrammi kokku pandud, järgmine toimub äh, Põhja-Aafrikas, Tuneesias ning viimane toimus Lääne-Aafrikas prantsuskeelsetele riikidele ja äh, loomulikult äh, need programmid ähm, on niisugused, millest Euroopas vähem kuuldakse, sellepärast et Euroopas pole põhjust neid korraldada, kuna siin on uurimise tase juba niikuinii üsna kõrge. ent oluline on muidugi jätkata võimekuse arendamist ka, ka siin. et äh, uurimisorganid teaksid, mis võimalused olemas on ja mida on võimalik kasutada spordivaldkonnas on meil äh, koolitusprojekt käigus Rahvusvahelise Olümpiakomiteega ja see toimib ka väga hästi. see oligi ettekanne minu poolt, ma loodan, et ma ei rääkinud liiga kiiresti. ning kui on küsimusi, siis olen valmis äh, neile vastama, aitäh! aitäh, äh, küsimuste juurde tuleme hiljem ja nüüd annaksin sõna proua Laura Stefanile, kes on öö, Rumeenia eksperdifoorumi direktor ning Kreeko äh, nõunik. aitäh. suur tänu, et te kutsusite mind siia kõnelema äh, selles olulises arutelus. minul paluti rääkida korruptsioonivastastest programmidest. ma arvan, et keegi ei üllatu, kui ma räägin Euroopa Liidust kõigepealt kui nüüd vaadata, kuidas Euroopa Liit suhtleb erinevate riikidega, nii liikmesriikidega kui mitteliikmesriikidega, siis liitumise hetkel on nõuded väga kõrged. nõutakse liituvatest riikidelt, riku, liituvatelt riikidelt palju, mitte ainult korruptsiooni valdkonnas, vaid ka viisarežiimi liberaliseerimises ja mujal. kui aga riigid on liitunud, siis tehakse väga vähe. väga vähe agiid on selle kohta õigustikku väga kesised õiguslikud standardid meil on, meil ei ole isegi avaliku teenistuja definitsiooni, kui tuua üks näide. niisiis, liitumisel nõutakse palju, aga kui riigid on liitunud, siis tehakse väga vähe. niisiis, me peaksime endalt küsima, kas on mõtet investeerida nii palju poliitilist energiat veenmaks riike edasi liikuma sellel väga raskel teel, mis on sageli äh, kõige tähtsamate inimeste äh, huvidele, äh, huvidega konfliktis, me räägime siin, kui me räägime väga kõrgetasemelisest korruptsioonist. ning siis, kui liitutakse, siis leitakse, et mitte miski ei takista neil tagasi pöördumast vanade kommete juurde, vanade reeglite juurde, mis on koostatud selleks, et nende huvisid loomulikult teenida. Eurobaromeeter näitab, et inimesed hoolivad korruptsioonist üle Euroopa igal pool, küll erineval määral, aga igal pool leitakse, et see on oluline teema. ja kui vaadata Eurobaromeetrit ja demonstratsioone äh, tänavatel paljudes liikmesriikides korruptsiooni äh, vastu, siis on oluline, et Euroopa Liit jääks ühtseks, et ta räägiks, mis on, sellest, mis on oluline inimeste jaoks. Euroopa Liidul on keeruline liikmesriikides oma häält kuuldavale tuua, sest Euroopa Liidu taktika on aastaid juba olnud mitte sekkuda sisepoliitilistesse aruteludesse, aga ma arvan, et kui Euroopa Liit hoiab ennast eemal sellest, siis me lõpuks kuuleme ainult seda, mida kohaliku või riikliku tasandi poliitikud soovivad oma inimestele rääkida. ma rõhutaksin veel kord, et inimesed hoolivad küll. ja kui keegi räägib probleemidest oma öö, inimese koduriigis, siis inimene mõistab küll, et, et tegelikult räägitakse tema probleemidest, kuigi see jutt võib-olla ei ole päris sama, mida selle riigi juhid räägivad. nagu te teate, siis kahe tuhande neljateistkümnendal aastal tulime välja korruptsioonivastase raportiga, see, seda pidi koostatama iga kahe aasta tagant. nüüd on meil kaks tuhat kaheksateist ning koostatud ongi ainult üks raport ning siis äh, suur hulk kirjasid on ka kirjutatud parlamendile teavitamaks, et me liigume nüüd teistsuguses suunas. aga vaatame nüüd lühidalt üle esimese korruptsioonivastase raporti. kui vaadata statistikat äh, selle kohta, mida inimesed räägivad Euroopa Liidu tegemiste kohta, siis võib näha, et meedias räägiti palju esimesest korruptsioonivastasest raportist, vaatamata asjaolule, et äh, väga vähe üritusi korraldati selle tutvustamiseks, ehk siis jällegi, inimesed hoolivad sellest. sellised uudised jõuavad ajakirjandusse, kuigi vahel tundub, et me ei soovi sellest rääkida. kui rääkida poliitilistest, poliitilisest hinnast, kuludest, siis jah, see on poliitiliselt sageli üsna kulukas nendest teemadest liikmesriikides rääkida, aga ma arvan, et esimene kord on alati kõige raskem. ning kui meil pärast esimest korda selgub, et me jääme ellu, pärast raportit, mis näitab, et räägib asjadest, mis ei ole just täiuslikud, kuigi samas see räägib ka asjadest, mida tehakse hästi liikmesriikides. ning ma sooviksin, et te kõik vaataksite selle raporti üle, te võite üllatuda, te võite näha, häid praktikaid riikides, mida sageli inimesed automaatselt äh, seostavad korruptsiooniga. ma isiklikult ei arva, et see on väga üllatav, sest kui on probleem ja seda tun-, tunnistatakse, siis hakatakse seda ka äh, lahendama ning võib isegi lahendusi leida, selle asemel, et, et teeseldakse, et probleemi ei ole. nagu te teate, siis korruptsioonivastasne raport asendati Euroopa poolaastaga, millel on äh, eeldatavasti äh, see äh, eelis, et siin saab teha jätkutööd ka kohalike võimudega. aga mul on nüüd teile uudis. kui me soovime muudatusi väga vastuolulisel teemal ning kõrge taseme korruptsioon on vastuoluline teema, siis meil on vaja kaasata inimesi muutused ei to-, juhtu äh, kinniste uste taga. väga raske on poliitilisi juhte survestada muutusi läbi viima, kui inimesed eh, tänaval ei mõista, et me hoolime nendest asjadest. bürokraatidega rääkimine võib toimida, kui rääkida tehnilistest teemadest, aga nemad ei ole need, kes muutusi läbi suruvad oma poliitiliste isandate huvide vastaselt. ning minu arvates on see täiesti loomulik. kui me soovime selliseid suuri muudatusi ühiskondades läbi viia, siis meil on vaja poliitilisi liidreid ning nemad kerkivad esile siis, kui nende valijad äh, mõistavad probleemi. siis on meil ka kogemuste vahetamise programm äh, valitud teemadel, kuhu kaasatakse professionaalid liikmesriikidest aga ka sellel on omad piirangud, äh, näiteks äh, selles, kui paljusid inimesi me suudame kaasata ning kas me suudame riikides kohapeal ka olukorda mõjutada. jah, inimesed saavad küll kokku tulla, aga tavaliselt tulevad kokku inimesed, kes nõustuvad üksteisega ja siis nad nõustuvad hiljem veel rohkem. siin on ka teisi korruptsioonivastaseid vahendeid, ega me üksi ei tegutse, Kreeko Äh, vaatab üle ka näiteks Euroopa Nõukogu instrumendid, äh, OECD äh, uurib ÜRO Merida konventsiooni ellurakendamist, OECD-s on ka eraldi korruptsioonivastane üksus. ma räägiksin ka lühidalt suhetest Kreekoga ja sellest, mida Kreeko teeb, sest kulisside taga alati arvati, et kui Euroopa Liit hakkab tegutsema, siis on olukord kindlasti kohe palju parem. sest Kreeko tegeleb ju Euroopa Nõukogu liikmesriikidega, mida on palju rohkem kui Euroopa Liidu oma, omi. esimeses raportis me nägime, kui keeruline on tõtt rääkida võimuesindajatele ja kui raske on paremini hinnata seda, mida tegelikult on vaja ära teha ning võib-olla tuleb paremini tunnustada seda, mida teised teevad. nagu te teate, siis meie äh, ametlikult Kreekos ei äh, osale, me veel uurime viise, kuidas seda teha ning Kreeko on juba aastaid üritanud leida viise, kuidas Euroopa Liitu kaasata aga Kreeka on oluline Euroopa Liidu liikmesriikide ja ka liituvate riikide jaoks. riigipõhised äh, raportid äh, koostatakse ad hoc menetluste kohta, siin on kaks head näidet Rumeenia ja Poola kohta näiteks, ehk siis kui meieni jõuab info, et midagi kuskil läheb halvasti, siis saab äh, Kreeko minna ja äh, läbi viia ad hoc analüüsi. ka need äh, riigipõhised hinnangud on ka olulised liitumiseelsel ajal, sest Euroopa Liit vaatab küll Kreeko soovitused ja tegeleb ka jätkumeetmetega ning oluline on ka kogemuste vahetus. nüüd mu sõnavõtt hakkab lõppema ning ma sooviksin välja tuua potentsiaalsed tuleviku tegevusvaldkonnad üks pidev kriitika, mida me oleme kuulnud pärast esimest korruptsioonivastase raporti avaldamist, on see, et Euroopa Liit kritiseerib küll liikmesriike, aga ei vaata peeglisse. niisiis, meil on vaja äh, hinnata ka Euroopa Liidu institutsioonide olukorda. loomulikult tuleb vastata paljudele küsimustele, kes peaks seda tegema, kuidas, millise info põhjal aga ma arvan, et Kreeka on jälle hea näide sellest, kuidas on võimalik tegutseda, kui vaadata Euroopa Nõukogu Parlamentaarset Assambleed. Äh, si- ja äh, suuri korruptsiooniskandaale seal, siis inimesed peavad ka nägema, et me suudame ka äh, enda tegevust kontrollida ja parandada Äh, loomulikult tuleb tegutseda ka juhtumipõhiselt, me peame olema võimelised reageerima konkreetsetele korruptsioonisüüdistustele, aga minu arvates peaks meil olema ka mehhanism, mis on üle aastate pidevalt toimiv. ja mis äh, suurendab ka usaldust sellesse hindamisprotsessi. see ei puuduta ainult siis liikmesriike, vaid ka tegelikult Euroopa Liitu ennast kui me räägime korruptsioonivastasest võitlusest, äh, Euroopa poolaasta soovitustest, kogemuste vahetamisest, siis me peame rohkem kaasama inimesi, kui meil praegusel hetkel jah, on ainult see Euroopa poolaasta äh, süsteem, siis võib-olla oleks mõistlik rääkida nendest äh, soovitustest riikidele inimestega koha peal. ja mis veel on tähtis, ma arvan, et me peame ka analüüsima, kas Euroopa poolaasta on piisav mehhanism korruptsioonivastaseks võitluseks või äkki peame tagasi minema algse kava juurde, et meil on eraldi raport, mis räägib ainult ühest teemast ehk korruptsioonist. mina ei soovi sellele küsimusele vastata, aga, aga konkreetselt, aga ma arvan, et mu ettekandest kumab see vastus läbi. ma arvan, et inimesed ei suuda eraldi igale teemale öö, äh, tähelepanu pöörata, aga kui rääkida eraldi sellest väga-väga tehnilisest teemast, siis kui sellest teemast väga tehniliselt rääkida, siis on keeruline meediat kaasa tõmmata, sest see teema tegelikult ei ole väga tehniline. see on küll kallis, ka poliitiliselt kallis kõikidele, kui mõelda näiteks nendele kohalikele poliitikutele, kes võivad vangi sattuda, kui nad tõesti hakkavad kõrgetasemelise korruptsiooni vastu võitlema, siis te mõistate, mis tegelikult kaalul on, seda võib teha, näha paljudes riikides. aga ma arvan, et me ei saa endale lubada seda, et, et Euroopa Liit ja liikmesriigid käituvad samamoodi edasi, kui me näeme näiteks mõnes liikmesriigis, kus kõrgetasemeline poliitik paneb lauale miljon dollarit või võib näha, et vabaühendused või uurivad ajakirjanduse, ajakirjanikud saavad kannatada. me peame tõesti korruptsiooniga tõsisemalt tegelema. me peame näitama, mis töötab ja mis ei tööta meil ei peaks olema samad mehhanismid igal pool, igas liikmesriigis, aga kui me räägime sellest teemast kõikides liikmesriikides, siis sellest oleks abi, aitäh! suur tänu! kohe läheme edasi. Äh, Home peadirektoraadi ase äh, peadirektoriga härra Oniidiga. ja suur tänu, suur tänu äh, kutse eest siin osaleda, kolleegid ja eelkõnelejad tegid äh, minu elu nüüd väga äh, lihtsaks ja äh, ma arvan, et meeleolu on, on siin selge. arvata on, et Euroopa Liidule seatakse üsna kõrgeid ootusi, aga siiski tuleb ka öelda, et me oleme päris palju ära teinud. eelmisel töösessioonil enne äh, äh, liitumist oleme me väga tähelepanelikud ja valvsad ja ka pärast äh, liitumist ei kaotame oma valvsust. viimati oli kaks riiki kes ühinesid Euroopa Liiduga ja nendele veel rakendatakse eraldi järelevalvet, ühte neist teate te väga hästi ja veel üks teine riik on ka eriprogrammi ähm, all siis makromajandusliku kohandamise raames ja te viitasite Äh, siin veel ühele asjale, mille üle me oleme ka uhked, siis aastal kaks tuhat neliteist äh, tuli välja äh, üldine korruptsioonivastane raport, see puudutas kõiki liikmesriike, me oleme väga tänulikud kõigile nendele, kes liikmesriikides nõunike näol ja kolleegide abiga siis aitasid kaasa selle suurepärase raporti valmimisele. aga äh, analüüsi eh, me jätkame siiski eh, erineval moel, aga lisaks sellele me leiame, et eh, kui me korruptsiooni vastase võitluse aspektid lülitaksime ka olemasolevatesse korruptsioonivastase võitluse struktuuridesse ja poliitikasse ja see on see poolaasta teema ja see on sinna täielikult äh, äh, integreeritud, aga see ei tähenda, et Euroopa Liidus nüüd me käsitleksime neid küsimusi vähem tõsiselt kui varem ja parlament on ka meilt ähm, kaua juba küsinud, miks, miks seda äh, raportit ei anta välja kaks korda aastas ja Strasbourgis arutati seda äh, ka möödunud nädalal. meie volinik äh, on äh, selle sõnumi kätte saanud, mida meilt oodatakse, aga meie siiski kasutame hästi ära seda Euroopa ähm, ähm, poolaasta süsteemi, mis on väga hästi toimunud, toiminud varem meil ei olnud midagi niisugust, nüüd on neliteist liikmesriiki, kus on siis äh, äh, spetsiifilised äh, arengud ja me teeme ka kommentaare ja soovitusi. viimasele, viimati siis anti kuuele liikmesriigile erisoovitusi korruptsioonivastase võitluse vallas ja neid on järgitud ka väga tõsiselt, kuna nendega on ka seotud, seotud teatavad tingimused. ja tõsi, et võib-olla äh, kokkuvõttes siis kogu äh, õigusraamistik ei ole Euroopa tasemel piisavalt ambitsioonikas, aga ka siin äh, võib öelda, et meil on aluslepingute ähm, piirangud, ka ähm, poliitiline huvi äh, äh, siis, mis on seotud veel öö, äh, rohkemate õigusaktide vastuvõtmisega, võib-olla seda ei ole piisavalt, nii et tuleb siiski öö, mõelda sellele, mida lisaks liikmesriikidel on juba Euroopa Liidus ära tehtud ja teatud konkreetsetes valdkondades või siis eh, lisateemad nagu rahapesuvastane võitlus, riigihanked ja nii edasi ja võib öelda, et siin on Euroopa eh, Liidul küll eh, äärmiselt põhjalik ja nõudlik seadusandlus ja ilmselt maailma parim nii et kui me räägime institutsi-, institutsioonidest, siis meil on Olav, hiljuti võeti vastu ka üks üsna ambitsioonikas äh, äh, otsus siis seoses Euroopa prokuratuuriga, kes tegeleb äh, selle küsimusega, nii et me rakendame seda kõike. me oleme inimesi värbamas ja nii edasi, nii et me tegutseme aktiivselt ja väga olulised asjad, mida peaks äh, veel äh, mainima. Äh, see on siis rikkumistest teatajate kaitsedirektiiv, mis võeti vastu teades koostöös parlamendiga, lisaks sellele ka pädevatele asutustele siis võimalus vahetada äh, finantsalaste infot ja otse juurdepääs keskpanga äh, kontodele ja nõnda siis äh, saab läbi viia tõhusalt äh, finantsalaseid äh, juurdlusi äh, ja see ei seostu mitte ainult terrorismiga, vaid äh, see abistab äh, ka äh, õiguskaitset üldisemalt siis korruptsioonivastase võitluse raames. ja veel üks asi, mis on hiljuti lisandunud uue finantsraamistiku ettepaneku juures ja seda on ka parlament pidevalt soovinud me ähm, suurendasime ähm, paljude äh, instrumentide äh, rahastust korruptsioonivastases võitluses Euroopa Liidus ja ka väljaspool Euroopa Liitu äh, naabrusriikides, aga lisaks sellele äh, seadsime tingimusi ja ka tõsiseid sanktsioone finantsvaldkonnas, näiteks kui liikmesriik ei tee koostööd korruptsioonivastases võitluses ja peale selle on meil veel eraldi fond, rahastus, mida saab siis kasutada, et riikide reforme läbi viia selles valdkonnas. mina pidin äh, äh, rääkima siis selle kogemuste äh, jagamise ähm, programmi õppetundidest võib tunduda ka küllalt väike asi, aga see tegelikult, seda pole. Äh, nagu ka antiradikaliseerimine, äh, on see muutunud väga oluliseks teemaks liikmesriikide jaoks, äh, kus siis erinevad eksperdid eri valdkondadest jah, vahetasid kogemusi, mõtlesid, kasutasid ära üksteise kogemusi ja vahetasid ka otseselt infot kohtusid äh, erinevas äh, vormis. ja äh, tahtsin lihtsalt paari asja siin veel äh, rõhutada äh, vastuseks teisele, nii et me võtame tõepoolest korruptsioonivastast võitlust väga tõsiselt ja me soovime veelgi enam ära teha selles valdkonnas. ja, ja veel kord suur tänu selle jõulise sõnumi eest, mis tuli välja möödunud nädalal Strasbourgi täiskogus. aitäh! viimased kaks kõnelejat on, on rääkinud paradigmaatiliselt kohe ja, ja nendega võib ainult nõustuda. Äh, dokumentidest paistab kõik äh, väga hea, aga edasi järgneb rakendamise faas loomulikult. et äh, Euroopas on, on raamistik väga hea ja, ja loomulikult ei ole asi niimoodi, et, et kui Euroopa Liiduga ühinetakse, siis tuleb kohale kuskilt valge ratsanik Brüsselist ja teeb kõik korda, et liikmesriigid peavad ikkagi ise tegema oma kodutöö ära. E, ning e, meie peame järgi mõtlema selle üle, kuidas seda teha. mõnedes liikmesriikides e, on korraldatud need asjad tõhusamalt, teistes vähem, aga nüüd tervitan siin Frank Dolanit Transparency Internationalist ja annan teile sõna Thank you very much, thank you, madam chair. aitäh. austatud parlamendiliikmed, aitäh mind kutsumast ning aitäh selle seminari korraldamise eest äh, niivõrd olulisel teemal. mul ei ole väga palju rääkida teile kogemuste jagamise programmist, see on selgelt hea initsiatiiv, algatus. et äh, väga hea on, et äh, liikmesriikide ametnikud tulevad kokku ja räägivad, mida on tehtud ja mis on toiminud Äh, Transparency Internationali äh, liikmesriikide esindustest ähm, Itaaliast, Leedust ja äh, ja ka keskorganisatsiooni juurest on esindajad käinud ettekandeid tegemas seminaridel, aga me ei ole sisuliste arutelude osalised olnud niivõrd. ja ei, ja seetõttu meil on raske hinnata, kui edukas see kogemuste vahetamise programm on olnud et ma räägiksin natukene pigem seetõttu täna nende arutelude kontekstist ja sellest, miks kaks tuhat kaheksateist seminaril osaledes teemal, kuidas paremini võidelda korruptsiooniga, räägime me seminaridest, mis on liikmesriikidel osaluselt toimunud kolm, kolme viimase aasta vältel. mõelgem korraks tagasi kaks tuhat üksteist aastasse, seitse aastat tagasi, me ei teadnud siis, aga Cecilia Malmströmi siseasjade voliniku äh, algatusel äh, hakati siis välja töötama Euroopa Liidu korruptsioonivastase võitluse poliitikat. eelneval aastal, kaks tuhat kümme, äh, oli ülemkogu palunud komisjonilt koostada Stockholmi programmi osana kõikehõlmava korruptsiooniga võitlemise kava. seda kava me endiselt ootame, aga komisjon on avaldanud juunis kaks tuhat üksteist teatise korruptsiooniga võitlusest. selles lubati mitmeid asju nagu juba kuulsime, lubati Euroopa Liidu seiremehhanismi, Euroopa Liidu korruptsioonivastase võitluse aruannet, iga kahe aasta tagant lubati ekspertide rühma, kes seda aruannet koostaks, Eurobaromeetri uuringut lubati iga kahe aasta tagant ning kogemuste jagamise programmi. ning äh, lisaks lubati ka kiirendada läbirääkimisi korruptsioonivastase võitluse riikide rühmaga ühinemiseks Euroopa Liidu poolt ning äh, pärast kahe tuhande kaheksanda aasta äh, ÜRO korruptsioonivastase võitluse konventsiooni ratifitseerimist äh, lubati õigusliku analüüsi lõpetamisel Lissaboni lepingu mõjust selle valdkonna Euroopa Liidu pädevustele, lubati hakata hinnangut koostama olukorra kohta. umbes samal ajal algas ka Euroopa poolaasta kus äh, tegeldi ühtlasi ka varimajanduse ja korruptsiooni teemadega ning äh, koostati soovitusi liikmesriikidele, tol hetkel Slovakkiale ja Poolale peamiselt. Transparency Internationali hinnangul kõik see ei ole siiski piisav, sellepärast et ähm, need on kõik niisugused pehme surve vahendid. ja ei, ei ole endiselt ähm, Euroopa Liidu tasandil korruptsioonivastase võitluse regulatsiooni. kerime nüüd seitse aastat äh, aega edasi ja vaatame, mis sellest ambitsioonikast kavast järgi on jäänud. Äh, korruptsioonivastase võitluse aruannet me enam ei näe, ainult üks koostati, ekspertide töörühm on võib-olla laiali saadetud, aga igal juhul pool aastat ta, poolteist aastat ei ole ta koos käinud, Euroopa Komisjon räägib endiselt läbi osalemise kohta GRECO-s ja edu siin praktiliselt ei ole ning Euroopa Komisjon endiselt tegeleb selle õigusliku analüüsi koostamisega, mida lubati juba seitse aastat tagasi, pärast mida saaks hakata ÜRO konventsioonis nõutud enesehinnangut koostama. Euroopa Liit on ainus suur organisatsioon, mis on konventsiooni ratifitseerinud ja ei ole seda hinnangut koostanud. ja me teame seda sellepärast, et kirjutasime hiljuti president Junckerile küsides, mis sai sellest enesehinnangu koostamisest ning saime vastuse, et eh, analüüs on veel koostamisel seitse aastat pärast seda, kui seda lubati. ning eh, üksikasju sellega seoses eh, anti meile märksa vähem kui, kui algses kaks tuhat üksteist teatises. sest toona vähemalt öeldi, et Olav alustab selle äh, ülevaatamisprotsessiga. võib-olla me hiljem kuuleme Olavi esindajalt selle kohta rohkem. vahepealse seitsme aasta jooksul on korruptsioonivastase võitluse poliitilise tegevuskava plaanis, ähm, võib öelda, et see, see komisjon, mis, kes praegu ametis on, on teinud ära märksa vähem kui eelmine komisjon. mis puudutab nüüd Euroopa poolaasta protsessi, komisjon lubas korruptsioonivastase võitluse integreerida poolaasta protsessi kui kaks tuhat neliteist avaldati korruptsioonivastase võitluse aruanne, siis üksteist riiki said riigipõhised soovitused seoses korruptsiooni või kohtusüsteemiga. ja see on oluline. Loren oma ettekandes ütles, et Euroopa poolaasta protsess on sisuliselt asendanud korruptsioonivastase võitluse aruande. tegelikult see nii ei ole sest korruptsiooniküsimusi käsitleti poolaasta protsessis algusest peale ning kaks tuhat neliteist ei nähtud seda protsessi alternatiivina korruptsioonivastase võitluse raportile. ja, ja ma usun, et Euroopa Komisjon ei ole sellele küsimusele vastanud äh, korralikult. Euroopa poolaasta on tegelikult üsna halb asendus korruptsioonivastase võitluse aruandele ja seda järgnevatel põhjustel. kõigepealt ei ole see piisavalt ulatuslik. korruptsioonivastase võitluse aruandes olid soovitused, oli loetelu kõigist riikidest, keda on hinnatud, aga praegu on äh, korruptsiooniga seotud äh, soovitusi viimase poolaasta protsessis tehtud ainult kuuele riigile ning äh, ning ei ole üldse selge, miks soovitused esitatakse mõnele riigile ja mitte teisele. näiteks Maltale ja Ungarile on esitatud. aga Portugalile ja Küprosele ei ole, vaatamata sellele, et korruptsiooniküsimused on seal varasemalt tõstatatud poolaasta protsessis. no mingeid edasiminekuid on viimasel aastal olnud äh, seoses analüüsiga selle kohta, miks mõnedele liikmesriikidele soovitus esitatakse ja teistele mitte, aga selgelt niisugust äh, tugevat ja läbipaistvat korruptsiooniriskide hinnangut ja, ja mehhanismi Euroopa Komisjoni poolt ei ole. komisjon on välja pakkunud viimases uue MFF ettepanekus eh, selle, et tõukefondide rahasid jagataks tingimusel, et on täidetud korruptsioonivastase võitluse soovitused. ja selleks olekski vaja korralikku korruptsiooniriskide hindamise mehhanismi. teiseks ei ole poolaasta protsess hea aseaine korruptsioonivastase võitluse aruandele, sellepärast et ta puudutab üksnes majanduskasvu ja konkurentsivõimet mõjutavaid ko-, korruptsioonijuhtumeid. näiteks ausus riigiettevõtetes ja nii edasi. aga jätab tahaplaanile õigusriiki puudutavad niisugused rikkumised, nagu näiteks ebaseaduslik erakondade rahastamine ja eh, veel asi, millest Stefan juba rääkis, eh, jätab see mulje, et eh, korruptsiooniga võitlemine on niisugune bürokraatlik tegevus, mis toimub suletud juhtude, uste taga. aga tegelikult peaks olema asi, mis oleks selgelt näha ja niisugu-, niimoodi mõjus see korruptsioonivastase võitluse aruanne. veel kaks viimast mõtet minu poolt üks puudutab äh, seda, miks meil peaks olema korruptsioonivastase võitluse tegevuskava. Neid kavasid töötatakse välja mm, mitmetes riikides ja paljud nendest riik- ja, ja mõned nendest on väga kõrgetel kohtadel korruptsiooni äh, puudumise nimekirjas, näiteks Eesti ja Soome on nende hulgas. Nendest kavadest on palju kasu eriti kui äh, nendes arvestatakse Ähm, rahvusvahelisi ja kohalikke valitsemistasandite prioriteete. ja lepitakse kokku prioriteedid ja väärtused. avaldatud kavad ähm, on selge märk riikide valmisolekust võidelda korruptsiooniga ning muudavad lihtsamaks äh, parlamentidel ja muudel äh, organisatsioonidel valitsuste tegevuse kontrollimise. Äh, samuti puudutab see ka poliitika sidusust kõik, mis ma olen rääkinud, ei pisenda loomulikult komisjoni saavutusi, millest rääkis härra Oniidi konkreetsete õigusaktidega seoses, aga aga see tekitab minu jaoks küsimuse poliitika sidususest, sellepärast et praegu on tekkinud olukord, kus liikmesriigid rakendavad mingit Euroopa õigusakti, näiteks ärisaladuse direktiivi, milles on sätted, mis on selgelt vastuolus teise Euroopa õigusaktiga mis, mille osas ettepanek on tehtud, rikkumisest teatajate kaitse direktiiv. nii et kui meil oleks poliitika sidusus Euroopa Komisjonis, siis eh, niisugust vastuolu tekkinud ilmselt ei oleks. ning eh, viimane märkus. see, sellest kõigest ei oleks midagi, kui meil ei oleks märke selle kohta, et eh, paljudes liikmesriikides olukord korruptsioonivastases võitluses ja õigusriigiga halveneb näiteks äh, Ungari on langenud kümne punkti võrra Transparency Internationali korruptsiooni tajumise indeksis ning seitsmes liikmesriigis ehk veerandis liikmesriigis on see äh, hinnang alla viiekümne protsendi sajast punktist. nii et äh, proua juhataja, see ei ole üksnes formaalne niisugune hinnang, vaid mängus on tõesti Euroopa institutsioonid ja kuna mul on natuke aega veel minu viieteistkümnest minutist, siis veel üks märkus poliitiliste kulude kohta ja poliitilise valmisoleku kohta korruptsiooniga võitlemiseks. selge on, et meil poliitilised kulud on. korruptsioonist rääkimine avalikkuses mm, võib äh, tuua rääkijale vaenlasi, võib tekitada pingeid. me teame, et populism tõuseb Euroopas ja, ja paljud populismid, populistid, populistid äh, sisuliselt ähm, labastavad korruptsioonivastase võitluse teemat, äh, seda käsitledes. ja seda, seda peaks äh, arutama, neid poliitilisi kulusid ja, ja võimalikku tulu taolistest aruteludest. aitäh! tänan äh, selle nii-öelda ehitusplatsilt tuleva aruande eest ja see ehitusplats on väga suur Neile paistab see mm, äh, korruptsioon riigihangetega seoses sageli silma. ja korruptandid sisuliselt üritavad meie vastu võidelda meie enda vahenditega, õiguslike vahenditega. ja kui näiteks mingis riigis on tekkinud olukord, näiteks Poolas või, äh, või Horvaatias, kus eh, sama, sama ettevõtja on ainus, kes osaleb riigihangetel, eh, pooltel riigihangetel või isegi rohkem, siis on selgelt midagi mäda. reaalsus on loomulikult midagi muud kui õigusaktide tekst. kas eh, raportöörid soovivad küsimuste ringi teha, palun. Katariina, palun jah, aitäh, mina küsiksin küll ühe küsimuse äh, härra Oniidile. Ähm, tõsi, et äh, edusamme on tehti, tehtud ja keegi seda ei eita ja ma olen kuulnud äh, ka, et just pettusevastases võitluses on uue direktiiviga seoses äh, tehtud äh, rohkem edusamme, aga korruptsioonivastases äh, võitluses võib ka sama väita, aga selge on see, et palju on veel teha ja seega mul on küsimus, mida konkreetselt äh, sellest äh, kogemuse jagamise äh, programmist siis kasu oli? et järsku võiksite seda lähemalt tutvustada, kuna see on oluline selleks, et mõista, millises suunas meie parlamendina peaksime edasi liikuma, aga ka teised Euroopa institutsioonid, nii et kas oleks ehk võimalik selle kohta veidi rohkem infot saada, aitäh! Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Ja mam dwa pytania. jah, minul on kaks küsimust ekspertidele. esimene kõlab järgmiselt. küsiksin Kreeko riikide rühma kohta. nagu me teame, viib seeläbi hindamisi erinevad erinevates äh, kodades, äh, rahvusparlamentides, ähm, äh, valitsustes, kohtusüsteemis ja nii edasi. ja ma küsiksin, et kuidas te hindate nende hindamiste tõhusust või mõjusust, kas te arvate, et need riigid, mida on selle raames hinnatud, kas nendelt tõesti Äh, arvatakse, et nad siis äh, neid äh, soovitusi väga hoolega jälgima asuvad, mis neile hindamiste järgselt antakse. ja teine küsimus oleks härra Onidile. Te olete avaldanud soovitused neljateistkümnele riigile ja mina tahaksin teada, mis ülejäänud riikidega saab ja teine küsimus, kui me läheme siis tagasi kahe tuhande neljateistkümnenda aasta raporti juurde, siis üldine idee oli seal selles, et ähm, äh, koondada kokku erinevat tüüpi äh, kogemused, kuid eeldades, et äh, Euroopa Liit peab korruptsiooni vastu ühiselt võitlema ja sõltumatult siis korruptsioonitasemest eri riikides, kannatame me siiski äh, sellesama ühtse äh, nähtuse all, nii et äh, niisugused, niisuguste raportite puhul peaks olema ikka mingi üldine lähenemine või üldine meetod kõigi jaoks, nii et kui me avaldame individuaalseid eraldi soovitusi, siis kuidas siis nende tõhusust mõõta, kui me ootame ühist tegutsemist. loodan, et see küsimus oli piisavalt selge. mul on küsimus härra Blaile Interpolist. Te rääkisite vahistamiskeskudest ja, ja teistest teatistest. kas nende vahistamiskeskude kohta on, on ka statistikat ja nende rakendamise kohta? et sellest statistikast oleks palju kasu. hea meelega vaataksin seda. ning äh, hiljuti äh, ÜRO äh, regioonide vaheline äh, õigusriikluse ja kuritegevuse uurimise instituut. sellega seoses äh, kuuleksin hea meelega, kuidas käib see kuritegelikult saadud tulu konfiskeerimine. ja nüüd kolleeg Ajala. jah, aitäh ma loodan, et äh, see äh, ei ole siiski üleliia väsitav teie jaoks. ja suur tänu info eest. mul on kolm äh, küsimust. esiteks Interpoli toodud näidete kohta tahtsin küsida konkreetsemalt ah, Moldova äh, juhtumi kohta täpsemalt. kas, äh, kes seal osales ja kas te võiksite veidi rohkem äh, rääkida, milline oli teie kui organisatsiooni roll selle juhtumi juures? teiseks, Greco kohta. Äh, väga hea, et olete nõnda pühendunud, kuid tahtsin küsida täpsemalt äh, kolmandate riikide kohta Euroopa Liidu seisukohast. meil on näiteks siin Tuneesia juhtum olnud hiljuti ja kuidas siis niisuguseid naabrusriike jälgitakse ja kuidas valitakse need riigid ja juhtumid välja? näiteks kui äh, spetsiifilisi äh, reegleid hakatakse äh, kohaldama, näiteks Tuneesial oli probleeme, aga samas soovis ta äh, asju muuta ja kaasajastada, aga mm, probleeme oli rohkem äh, teiste naaberriikidega, kes, äh, kelle puhul ei olnud üldse mingit kontrolli juba aastaid tehtud. seega mul oleks küsimus, kuidas neid riike siis välja üldse valitakse, et just nende kohta hakatakse hinnanguid või raporteid koostama ja täiskogus oli meil juba äh, sellest äh, juttu. Äh, kaks korda aastas raporti väljaandmine võib olla keerukas. kui toimub järelevalve ja uurimine, siis endastki mõista peaks olema ka mingid jätkumeetmed mitte ainult parlamendi jaoks, vaid Euroopa institutsioonide jaoks, liikmesriikide jaoks ja võttes arvesse ka meie suhteid kolmandate riikidega, siis niisugused äh, raportid näiteks inimõiguste äh, alase olukorra äh, kohta. kas teie arvaksite, et see oleks äh, hea mõte näiteks pettuse äh, valdkonnas äh, nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool. nii et meil võiks nõnda olla mingi alus, millest lähtuda ja saame võrrelda siis olukorda Euroopa Liidus ja noh, meil on küll need nii-öelda mustad nimekirjad, mis on tõhusad, aga ma arvan, et ka siin oleks tarvis rohkem läbipaistvust. härra Oniidi kõigepealt alustab ja siis äh, Stefan ja siis härra Blai. Many, many thanks on the uh,, on the jah, suur äh, tänu selle kogemuste vahetamise programmi äh, kohta, nagu ma enne ütlesin ka, see on äh, uh, äh, uh, Äh, suunatud siis äh, praktikutele kõigist liikmesriikidest ja kõige esimene äh, oluline asi oli siin see, kuidas siis vahetada kogemusi seadusandluse parima rakendamise osas äh, proua Krõste ka mainis, mainis seda, et kõige oluline, olulisem ongi äh, õigusraamistiku äh, kohaldamine, seaduste kohaldamine, see on väga keeruline seadused on keerulised ja kõige olulisem ongi siin arutada seda, kuidas siis neid erinevaid eh, instrumente või siis ka eh, majandushuvide deklaratsioonid, siis on eh, huvide konfliktid, siis on vilepuhujate kaitse, avalik hangete teema ja nii edasi. teine teemade ring puudutab siis neid, kes tegelevad äh, korruptsioonivastase võitlusega, et nemad saaksid siis äh, vahetada kogemusi öö, ähm, selle üle, mis on neil olnud siis äh, keerukas, mis on loonud tõkkeid, takistusi ja kuidas nad on nendest siis üle saanud, mõnikord ka siis ähm, õigusloome vallas. ja kolmas aspekt puudutab siis juurdlust, uurimist, me vaatame ka konkreetsemaid eh, juhtumeid mm, liikmesriikide eh, uurimismeeskondadega, aga tihtipeale on tegemist piiriüleste ühiste eh, uurimisrühmadega ja siis saab arutada siis konkreetselt, kuidas neid uurimisi läbi viiakse ja neljandaks siis äh, äh, äh, seaduse kohaldamine, aga nüüd siis just selles mõttes siis, kuidas seda kohtuasjades kohaldatakse, kui on juba rikkumised tuvastatud. nüüd mis puudutab äh, raportit, siis jah, meil ei ole võib-olla jah, kõikide liikide kohta äh, ühtmoodi põhjalikke raporteid, kuid me kindlasti ei jäta kõrvale mitte ühtki riiki. Äh, kui riigipõhised soovitused on küll suunatud mõnedele riikidele, siis seal on kõige teravamad probleemid, aga kõik liikmesriigid tegelikult on siiski hindamisel ja lihtsalt sel ähm, põhjusel, et äh, kolleegid peavad ju taustainfot andma, et äh, äh, seda saaks ähm, poolaasta menetluse raames kasutada, nii et kui on vaja, siis me oleme valmis arutama viimaseid arenguid ükskõik millises riigis naaberriikide kohta proua Alessandri küsimus. Lääne-Balkani äh, riikides äh, äh, tegeletakse siis kandidaatriikide aruandluse raames selle korruptsiooni teemaga siis mujal äh, Vahemere piirkonna äh, riikides, näiteks Tuneesias te rääkisite, seal ei ole niisugust üldset süsteemi, äh, sest meil on seal konkreetsemad äh, tehnilise abi programmid, siis selle tõttu just Tuneesia sattus tähelepanu alla ja siis me nõnda ka saime, saime aidata neid reformide läbiviimisel. aitäh! jah, me or him, me. Thank you very much, madam chair. jah, suur tänu. kui me räägime Kreeko äh, tõhususest, siis ma arvan, et see on väga asjakohane äh, teema, me peame vaatama, mis toimib ja mis ei toimi. Äh, Kreeka siis toimib hindamistsüklike kaudu ja siis äh, poolteist aastat hiljem siis äh, hinnatakse äh, tulemuslikkust ja see, niisuguste raportite eelis on see, et kõik on võrdsetel alustel, aga samas vaadatakse riike nende eripäradest lähtuvalt Äh, hindamisel just vaadatakse seda, kuidas siis paremaid tulemusi saavutada olemasolevate vahenditega, siis tehakse spetsiifilisi soovitusi ja Kreeko kaugemale minna ei saa, avaldatakse äh, raport ja äh, soovitused, aga liikmesriigid ise siis otsustavad, kui kaugele nad pärast meetmetega minna äh, soovid, soovivad ja kui kõrget nii-öelda poliitilist hinda nad selle eest on valmis maksma, kui nad neid ei järgi. nii et see äh, poolteist aastat hiljem tuleb siis äh, tulemusraport ja liikmesriik on äh, siis näidanud, mida ta on teinud ja mida ta ei ole teinud. Kreeko täiskogul siis arutatakse neid tulemusi, mõnikord on arutelud üsna ägedad ja siis eh, iga soovituse kohta siis antakse hinnang, et eh, kas siis eh, on võetud arvesse, osaliselt võetud arvesse või ei ole võetud arvesse ja lõppkokkuvõttes siis võib-olla mõne kuu pärast soovitakse liikmesriigilt uuesti lisainfot, et siis saavad edasi liikuda sellel tulemuste saavutamise skaalal. üks Äh, riik on siis neljakümne kaheksast riigist pluss äh, USA-st, kes ei ole nõus äh, selle aruande avaldamisega. Tuneesia, Kreeko osaks ei ole, nii et seda riiki ei hinnata selle raames. ja seega siis on riike, kes ei saa kasu Äh, sellest äh, rikkalikust infosüsteemist. kuidas siis äh, Kreeka liikmeks saada Euroopa nõukogu peasekretäriaati tuleb sellest teavitada, aga võib ka siis äh, allkirjastada vastava dokumendi äh,. seal on siis naabrus äh, ja pluss, naabrus pluss riigid on kõik äh, selle liikmed ja meil on seal Kreeka raportis tõesti väga palju äh, infot, aga peamiseks väljakutseks on see, et äh, riigid äh, tegutsevad küll aktiivselt siis, kui nad on hindamise all, aga paar aastat hiljem tegelikult toimub äh, nii-öelda tagasilangus ja küsimus ongi selles, et kuidas seda hoogu säilitada et seal võivad olla jah, mingid juhtumipõhised menetlused, aga see toimib küll ainult siis, kui teema on piisavalt tõsine, kui on tõesti toimunud tagasilangus aga kui äh, selgub jah, et lihtsalt äh, reformidega ei ole edasi mindud, siis äh, niisugune menetlus ei rakendu. nii et küsimus on jah selles, et kuidas siis tagada seda, et reformid viiakse läbi nii-öelda pöördumatul viisil. et vastasel korral need teemad jäävad lihtsalt kuidagi tagaplaanile. aitäh! nüüd, mis puudutab äh, korruptsiooni punaseid äh, teatise, siis meil on kolmsada kaheksakümmend viis viimatises, mis on seotud korruptsioonijuhtumitega ja, ja Interpoli äh, Ehm, mm, puhul on oluline see, et me peame poliitiliselt täiesti neutraalsed, näiteks kui on korruptsiooni uurimine, mis võib olla poliitiliselt motiveeritud, siis äh, Interpol ei tohi seda teatist äh, väljastada, seega vähendab äh, nende koguarvu. aga jah, muidu meil on nüüd kuskil kolmsada kaheksakümmend viis, mis puudutab varad, korruptsioonivarade tagasisaamisega, siis meil ei ole äh, ko-, koostööd selle organisatsiooniga ja Moldova puhul ka siis, äh, kus miljardid äh, eurod kadusid, sest selle kohta ei ole Interpol saanud abitaotlust, nii et selle juhtumiga me ei tegele, aitäh. aitäh väga äh, valgustav. kas teil on midagi lisada? ei, ma vist juba oma ettekandes ütlesin kõik ära. suur tänu äh, kõigile kõnelejatele. ah, palun. Äh, üks kommentaar veel. üks oluline aspekt siin arutelus, on see uurimise aspekt. tõsi ta on, et minevikus Euroopa Liidu tasandil oleme me keskendunud peamiselt sellele üldisele õigusraamistikule näiteks ja väga meeldiv, et see Interpoli kolleeg on täna kohal, sest järjest rohkem võib näha ka, et me järjest rohkem toetame ja õhutame ka uurimise toetamist kõigepealt loomulikult Europoli poolt, mis on Euroopa Liidu agentuur, aga järjest rohkem aitab ka Interpol. homme näiteks ma olen päev otsa Interpolis ning räägime peamiselt korruptsioonist just. mis puudutab Malta ajakirjanikku, millest siin räägiti, siis see on jällegi hea näide sellest, kuidas me otse sekkusime, et Europol öö, osaleks ka selles uurimises, et võimalikult hästi uurimine läbi viia ning sama kehtib ka täpselt Slovakkia kohta. ehk siis Euroopa Liit järjest rohkem äh, mängib ka operatiivset rolli äh, nendes delikaatsetes uurimistes, rahvusvahelisel tasandil. mõistan ma ka teie rahulolematust selle äh, progressiga, nappusega et me ei ole suutnud Kreeko ja ÜRO äh, kohustusi täielikult äh, täita. Äh, me uurime ka õiguslikke aspekte selle puhul, see on keeruline, sest me ei ole ju liikmesriik, aga et te teaksite, et me räägime nii ÜRO kui Kreeko inimestega selle üle, millised oleks praktilised lahendused et me saaksime äh, äh, sellised elemendid ka Euroopa Liidu süsteemi kaasata. aitäh! meil on parlamendina nüüd äh, viimasel aastal ennem valimisi võimalus ka komisjonile survet avaldada ning öelda, et me soovime seda regulaarset korruptsiooni raportit, sest praegune komisjon on teinud vähem kui varasemad komisjonid, seda me oleme ka tähele pannud. seega me peame tõesti esitama selle nõudmise ka komisjonile, aitäh. järgmine, teine kuulamise osa, Olav ja kogemused korruptsioonivastases võitluses, härra Ailet. aitäh, proua esinaine. kui nüüd mõelda kuidas, mõtlesin viimased nädalad, kuidas seda arutelu öö, siin pidada, siis öö, öö, mu öö, ettekanne öö, muutus pidevalt öö, praegune pealkiri on siis jätkumeetmed korruptsioonivastastele algatustele jah, see on otseselt ju seotud korruptsioonivastase võitlusega, korruptsiooni öö, äh, definitsioon on öö, äh, avaliku ameti kuritarvitamine öö, äh, isikliku kasu saamise eesmärgil. mina sooviksin rääkida peamiselt Olafi kogemusest korruptsioonivastases võitluses selle kitsa definitsiooni raames. hiljem äh, on võimalik, ma saan aru, rääkida ka kuu aja pärast vist äh, Olafi tegevustest äh, korruptsioonivastases võitluses teie komisjonis veel ning siis järgmistel päevadel räägime ka veel operatiivsetest ja õiguslikest äh, tegevustest Olavi poolt. aga ma räägin siis operatiivtegevusest täna peamiselt. meie uurimistes öö, äh, öö, äh, tekib see teema, kerkib esile kahes kontekstis. esiteks loomulikult Euroopa eelarve ja selle kulud vahel näiteks tolliametid võivad tõstatada probleeme ka tulude poole pealt, aga peamiselt uurime me rikkumisi kulude poole pealt, aga uurime sageli ka tõsiseid rikkumisi institutsioonide ametnike poolt mis äh, on korruptsioon, ilma et oleks äh, tuvastatav kohene äh, rahaline mõju Euroopa Liidu eelarvele. me oleme haldusüksus, meil ei ole mingisuguseid karistusõiguslikke vahendeid, me järgime menetlusi, mida järgivad ka karistusõiguslikud üksused. meil on Äh, küll ka inimesi, kes, kellel on karistusõiguslik taust, aga meiele töötades nad seda äh, äh, teed minna ei saa. me uurime näiteks hangete puhul korruptsiooni. suur hulk kõrge profiiliga ja juhtumeid on viimastel kuudel esile kerkinud terves reas riikides. me oleme koostanud aruandeid, kus näidatakse hangete puhul korruptsiooni, mängus on suured rahasummad, samuti on seal huvide konfliktiga tegu. sageli ei ole neid asju väga lihtne defineerida ning ka seaduste tekst võib erineda liikmesriigiti. seda näeme me sageli ka äh, abi äh, äh, arenguabi eelarvetes ning sageli näeme ka klassikalist korruptsiooni, kus keegi väljastpoolt institutsiooni maksab või kuidagi teisiti mõjutab institutsiooni töötajat selleks, et mõjutada mingisugust avaliku hanke otsust äh, või ka grandi otsust näiteks tõsiste rikkumiste puhul, kui millega ei pruugi alati kaasneda öö, äh, otsene rahaline kahju, oleme me tuvastanud näiteks mõju, äh, äh, mõjuvõimu öö, ostmist, näiteks öö, makstakse häälte nimel, häälte eest. paar aastat tagasi öö, olid menetlused, kus mõnedes liikmesriikides mõisteti ka Äh, koja liikmed süüdi, aga mõnedes teistes liikmesriikides, kus faktid olid samad, äh, äh, inimesi süüdi ei mõistetud. siis uurisime ka süüdistusi, mis on seotud sellega, et on üritatud komisjoni liiget kinni maksta, et poliitilisi otsuseid mõjutada kuigi asjaomases liikmesriigis pole midagi veel ette võetud. ma mäletan ka ühte suurt äh, uurimist komisjoni ametniku ko-, korruptsioonijuhtumid, kus süstemaatiliselt mõjutati avalikke hankeid, see oli üksteist aastat tagasi, aga Belgias äh, see äh, apellatsioonisüsteem äh, endiselt äh, Äh, edasikaebamised endiselt veel kestavad, äh, nagu ma ütlesin, see menetlus võib kesta väga kaua aega. samas halduslikud meetmed süsteemi parandamiseks on juba ellu rakendatud. olukord on muidugi keeruline, kui korruptsioon äh, toimib üle piiri. seda näeme ka järjest rohkem. ja oma viimases aastaaruandes rääkisime me ka sellest, kuidas inimesed Põhja-Euroopa riigis, ma täpsemalt siin äh, ei, äh, riiki ei maini, korrupeerisid ähm, Kagu-Euroopa äh, riigi inimesi, mitte seda, selle riigi inimesi, mida te võib-olla mõtlete. seega me pidime samal ajal mitmes liikmesriigis uurimist läbi viima ning koordineerima ka prokuröri tööd kahes riigis. mis puudutab korruptsioonitehnikat, tehnikaid, siis oma viimases aruandes, millest äh, kunagi hiljem võime täpsemalt rääkida, on see klassikaline näide ehk siis, et äh, äh, lepingut pakkuv ametivõim, ettevõte, mis on, võib ehitada mingisuguse suure projekti, näiteks antud juhul maantee, siis maksab kinni selle ja, ja konkursi tingimused on sellised, et ainult üks ettevõte suudab vastata äh, konkursi tingimustele, teised diskvalifitseeritakse ning siis selle saavutamiseks makstakse ka antud juhtum on ka kohtusse jõudnud, aga süüdimõistvat otsust pole veel äh, saavutatud. huvide konflikti juhtumite puhul tuleb kõik need, see projekt tõesti üksikasjalikult läbi vaadata, et uurida, kas näiteks äh, äh, hinnaprognoosid on äh, valed äh,. kas dokumente on kuidagi äh, võltsitud äh, nii, et äh, see hinna, kulud, kulutõhususe analüüs oleks võimalikult positiivne äh, sageli tuleb läbi vaadata väga suurt hulka andmeid, et et summad on tõesti viimase sendini täpsed, kui, kuigi kogusummad on äh, miljonite ulatuses. kas erinevad äh, institutsioonid on esitanud täpselt samad summad, kas on äh, erinevates dokumentides mingisuguseid kirjavigu, kui erinevad institutsioonid on dokumente koostanud. loomulikult see läheb palju kaugemale tavaauditist, see on väga ressursimahukas ning väga sihtotstarbeliselt tuleb tegutseda. peab olema äh, sellise äh, võimekus ka sellist tööd läbi viia, sest äh, äh, kui tegemist on väga keerukate juhtumitega, see on seotud ka kõikide nende koolituste ja kogemuste vahetamisega. sest öö, äh, reeglite ellurakendamine koha peal tõesti öö, seda öö, mõjutavad need koolitused ja öö, kogemuste vahetamine. samuti tuleb mõelda, kui palju ressursse äh, teatud uurimise jaoks eraldada, äh, et ei kannatataks teised uurimised. ning me leidsime ka, et edukas uurimine, äh, sellega kaasneb ka võimas heidutav mõju. sageli seda ei saa mõõta ja vahel seda ei panda tähele, aga võimalik, et Olafi minu, minu, minu Olafi töö ajal on just kõige suurem Olafi töö mõju olnud vast see heidutav mõju just viimaste kuude juhtumite puhul võib ka seda tuva- äh,, näha. meie oleme Euroopa äh, amet ning me saame ka näidata kohapeal inimestele, et tõesti me hoolime sellest olukorrast. kui me hiljem räägime Slovakkiast, siis ma saan üksikasjadesse lasku, laskuda, aga me oleme lühikese aja jooksul palju ressursse eraldanud öö, konkreetsete juhtumite uurimiseks öö, tolles riigis pärast ajakirjaniku mõrva ehk siis eh, saame näidata, et me saame tõesti olukorda parandada. ning lõpetuseks, mida saaks teha, et olukorda parandada? õigusloomeliselt, nagu proua esinaine alguses juba ütles, oleme me sellises faasis, kus tööle äh, on valmis hakkama äh, Euroopa prokuratuur pärast aastaid ettevalmistust ning minu kolleegid on ka sellesse töösse panustanud juba üheksakümnendatest alates. ettepanek muuta Olafi alusmäärust, et me saaksime paremini koostööd teha prokuratuuriga, on loomulikult ka väga tähtis. aga on ka teisi valdkondi, ka liikmesriigi tasandil õigusloomeliselt, kus olukorda saab parandada. loomulikult jällegi on olulised just üksikasjad, aga mõned riigid peaksid parandama veel riigist väliste üksuste kaasamise võimalust, olgu siis Olav, Europol või mõne teise liikmesriigi prokuratuur. mõned liikmesriigid tervitavad seda ning äh, annavad endast parima, et Europol ja Olav saaks neid aidata, aga mõned liikmesriigid jäävad oma väga kitsa äh, seaduse tõlgenduse juurde ning ei soovi seda muuta. et äh, äh parandada meie võimet neid aidata. loomulikult võib-olla ka selliseid juhtumeid, kus korruptsioon tegelikult leiab aset ühes riigis, aga siis see levib ka teistesse riikidesse. ning siin tulevad näiteks mängu ka ülejäänud maailma riigid, eriti korruptsioonialtimad riigid Aafrikas, mõned liikmesriigid siin on astunud suuri samme edasi, teised riigid võib-olla mitte ning ma arvan, et ka vastastikune surve võib mängida siin olulist rolli. Olav jätkuvalt aitab ka institutsioonide sees väidetava korruptsiooni uurimisele kaasa, isegi pärast Euroopa prokuratuuri loomist. ja kui prokuratuur täisjõus tööle hakkab, milleks kulub minu arvates tõenäoliselt kümme aastat vähemalt, siis järgmine Olafi peadirektor, kes loodetavasti üsna pea ametisse määratakse, äh, tema kõige suurem ülesanne on ka see, see koostöö just ning siis me saame pakkuda ka piiriülese äh, ko-, koostöö toetust. Olafi puhul olen ma uhke meiepoolse panuse üle aidata teisi äh, kriminaalse korruptsiooni vastases võitluses. Äh, me oleme seda teinud senini ning äh, suure tõenäosusega teeme ka tulevikus. ning ma arvan, et meie lisaks poliitilistele algatuste toetamisele on meie kõige tähtsam just meie uurimistöö toetus ning äh, nende kohta aruannete koostamine, millest saavad teised õppida. suur tänu! suur tänu! me teame, et teie ametiaeg lõpeb varsti tegevdirektorina meil vähemalt äh, otsitakse juba uut ja täname teid äh, koostöö eest, te olete Olav otse kui salarelv. ja, ja ma loodan, et Olavi tegevus jätkub stabiilselt, samuti nagu teie Mm, juhtimise ajal. nüüd saab sõna professor Mikk äh, Michael Levi Cardiffi ülikooli kriminaaluuringute instituudist, palun uh,. Thank you very much. aitäh. mul on äh, väga hea meel ja au olla täna siia kutsutud ja, ja esineda ettekandega. tahtsin alustada mm, sellega, et käsitlen seda kattuvust, mida eelkõnelejad on puudutanud. kattuvus organiseeritud kuritegevuse, pettuse ja korruptsiooni vahel. et nagu äh, slaidilt on näha, on siin kattuvus täiesti olemas, aga see ei ole staatiline, vaid muutub ajas organiseeritud kuritegevuse rühmitused osalevad pettuste korraldamisel. ning äh, töötatakse välja järjest uusi skeeme. ja kui ei oleks nii suur kui, kui meil ei oleks organiseeritud kuritegevuse osalust, siis äh, oleks meil ikkagi tõenäoliselt äh, pettused siin on eh, eri teemad loomulikult, no võiks hakata küsima ju, eh, et kas eh, Volkswagen on organiseeritud kuritegevuse rühmitus, sellepärast et seal osalesid selle pettuse korraldamisel ju kolm inimest või rohkem. nii et kontseptsioon organiseeritud kuritegevusest, definitsioon võib muutuda ajas. aga no loomulikult Volkswagen ei ole äh, siis kuritegelik organisatsioon, sest nad ei tegele kogu aeg kuritegevusega. aga me näeme, kuidas need piirid liiguvad ja muutuvad ning aruanne, mille ma koostasin organiseeritud kuritegevusega seotud kulu äh, kohta Euroopa Liidule, siis äh, siis tuli välja, et seal kontseptsioone ja piire on eri liikmesriikides väga erinevaid, Itaalias võrreldes teistega näiteks ja nii edasi. osaliselt sõltub see sellest, kui me vaatame mm, nüüd näiteks rikkumisest teatajaid, eh, siis tekibki küsimus, mis kontekstidest ja mis rikkumistest teatajatest me räägime. kui me mõtleme ebaseaduslikele turgudele siis äh, kas on tegemist näiteks rahapesuturuga, millest räägiti varem, seal on pakkumise ja nõudluse pool, või äh, siis äh, korruptsiooniturg nii-öelda, Nicolas Ailet rääkis sellest juba, katsed, katsed siis ära osta valitsusliikmeid või parlamendisaadikuid loomulikult hangetega seoses eh, on need kuriteod eh, sageli seotud isikutega, kes on võimupositsioonil ja kas me käsitleme neid organiseeritud kuritegevusjuhtumitena või mitte, sõltub eh, nendest definitsioonidest ja piiridest, mis meil paigas on. me peaksime arutama rikkumisest teatajate potentsiaalset ja tegelikku rolli kuritegelike turgude tegevuse takistamisel ning muuhulgas ka, ka niisugust heidutusmõju mis meie tegevusel on. ma ei hakka rääkima seda Ameerika juhtumit teile, sest see on niisugune akadeemiline asi, kuigi ma ise töötan ülikoolis, aga tahan rõhutada, et et niisugust üldist kohustust teatada kuritegudest Euroopa Liidus või mujal praegu ei ole, kunagi oli äh, anglosaksi või inglise maades. ning eh, erand, ähm, mida, millest on juba räägitud rahapesu tõkestamisega seoses, äh, on üksnes äh, reguleeritud kutsealade esindajatele, kes peavad teatama kui nad mingit rahapesulaadset äh, asjaolu märkavad ning see, neid võib käsitleda siis kas äh, rikkumisest teatajatena või mitte. riigid väljaspool Euroopa Liitu ja pangad äh, peavad ka teatama oma kahtlustest ametivõimudele väljakutsed, mis Euroopa Liidu ees seisavad selles plaanis, on märkimisväärsed. me võiksime selle teema kokku võtta öeldes, et mida rohkem levinud on korruptsioon, seda vähem tõhusad on rikkumisest teatamise meetmed välja arvatud juhul, kui rikkumisest teataja on piisavalt kindel äh, selles tulemuses, et ta saab oma aruande esitada. no kui me võtame näiteks äh, LuxLeaks juhtumi, siis üks äh, tagajärgi, mis me siin näeme, Pricewaterhouse Cooperi majanduskuritegude uuringust näeme, et rikkumisest teatamine on üks olulisemaid mehhanisme, mis võimaldab meil üldse teada saada pettuste toimumisest. ning seetõttu ongi see väga oluline. ja Delto oli PwC töötaja ja tema osalus selle süüdistuse esitamisel ja menetlemisel oli väga oluline ning äh, käesoleva aasta mais lõpuks apellatsiooni korras õnnestus tal oma süüditunnistamine tühistada ning saavutada õigeksmõistmine. mis puutub nüüd tasu äh, lahendust, siis Euroopas äh, seda rikkumisest teatamise puhul ei ole. Ameerika Ühendriikides on, Lõuna-Koreas ka tõenäoliselt Ameerika Ühendriikide mõju tõttu Lõuna-Koreale. üks probleeme kuritegudega seotud rikkumisest teatamisega seisneb selles, et kujutagem ette, näiteks meil on mingi hankeolukord, mis nüüd saab, kui seal on ühelt poolt pettus Euroopa Liidu vahendite saamiseks ning muud süüteod. kuidas see mõjutab nüüd rikkumisest teatajate õigusi? kellele rikkumisest teatatakse, mida levinum korruptsioon riigis või organisatsioonis, seda väiksem on tõenäosus, et sellest teatatakse. kas äh, on inimesel kindlus selles suhtes, et äh, lõpuks kohus asub temaga samale seisukohale? ning üks nõrkusi või puudusi komisjoni direktiivi ettepanekus on lähenemine, mille, lähenemine siis ametivõimudele teate esitamisele. nii et, et äh, siin ei peaks eristama praktiliselt sisemist teatamist või siis äh, mingile reguleerivale asutusele teatamist meil peaks olema suurem selgus, kellele tuleb esitada teade ning mis siis edasi toimuma hakkab ja praegu seda selgust ei ole komisjoni ettepaneku põhjal. aitäh teile tähelepanu eest uh,! Uh, uh, uh tänan uh,, proua Kressle lahkus mõneks hetkeks saalist ja ma võtan juhtimise üle ja ähm, peadirektori, peadirektor Ailetiga seoses äh, on väga kahju loomulikult, et ta lahkub ja võib-olla meil tulevikus seal peadirektorit enam ei saagi olema, kui struktuur muutub ähm,. aga Cardiffi äh,, Cardiffi ülikooli professorile aitäh teie ettekande eest, järgmisena saab sõna härra Cantone, kes on Itaalia korruptsiooni vastase võitluse ameti juht, palun, teil on sõna. aitäh. aitäh selle võimaluse eest, mis mul on täna siin kõneleda niivõrd olulisel äh, teemal ja rääkida siis äh, Itaalia mm, kogemusest äh, korruptsioonivastase võitluse ameti andmetel nagu juba sissejuhatuses ka öeldi. esmalt äh, ütleksin, et ähm, väga oluline on olnud kogu see arutelu kuni praeguseni ja äh, nägin, et ka mm, meie amet on täheldanud äh, sama, mis eelkõnelejad, nimelt Euroopa Liidu roll peaks olema aktiivsem, et luua ühtne lähenemine korruptsiooni ennetamises. ja me oleme ka vaadanud seda, kuivõrd erinev tegelikult on korruptsioonivastane poliitika erinevates riikides ja siin ei olegi õigupoolest äh, minimaalset äh, ühist nimetajat. näiteks äh, korruptsioonivastased ametid ähm, Balkani riikides äh, Ähm, tegutsevad ähm, palju sarnasemalt kui Lääne-Euroopa äh, äh, kolleegid. Itaalia kogemusest äh, rääkides siis võib öelda, et aastal kaks tuhat kaksteist tegeleti ähm, peamiselt nii-öelda repressiivse tegevusega ehk siis kohtutes süüdistused ja nii edasi, juurdlus aga äh, siis äh, toimus ka ju teatavasti ka väga äh, tuntud korruptsioonivastane, maffiavastane protsess või menetlus, siis manipuliiti ehk puhtad käed. aga see kõik on toimunud ju pärast seda, kui korruptsioon on juba toimunud. aga ka eelmistest äh, sõnavõttudest tuli välja, et äh, korruptsioon on äh, kuritegu, ähm, ähm, mille puhul tegelikult ei ole ähm, teada, kui palju on osalejaid ja ka muu info, mis puudutab kuriteo summat, ei ole äh, selge ja meie äh, riigis on äh, see tegevus siis olnud äh, suunatud või just lähtudes siis rahvusvaheliste kohustuste ja konventsioonide ähm, täitmise vajadusest. aastal kaks tuhat kaksteist antigi siis välja väga karm seadus siis tolleaegse justiitsministri survel, kes pidas seda väga oluliseks. ja äh, sellega siis pandi paika korruptsiooni ennetamise äh, poliitika ja see lähtus siis kolmest äh, põhiideest kõigepealt sellest, et tuleb kasutada ära rahvusvahelist kogemust, nagu ka siin varem öeldi, just rahvusvaheliste konventsioonide Äh, rakendamine tegelikult ju konkreetseid äh, eeskujusid ei näita või ei ütle kon konkreetselt, mida peab tegema ja riik ise peab äh, valima, missuguseid meetmeid ta võtab. Itaalia on kasutanud siin kolme ähm, lähenemist siis. esmalt sellest, et mm, nii-öelda repressiooni loogikast, et riigi, jah, vabandust, ma ei tutvustanud, et äh, ennetamisprogrammid tegelikult meil puudutavad ainult era- äh,, riigisektorit, mitte erasektorit. nii et äh, esimene ähm, põhimõte on äh, siin see, et lihtsalt riigi haldus peab toimima teistmoodi, see ei ole lihtsalt kontrolli objekt ei haldus ega Äh, kriminaalkontrolli objekt, vaid see peab olema äh, aktiivne osapool äh, korruptsiooni ennetamise poliitikas. ja niisuguste ja meie riigis on siis hulgaliselt niisuguseid korruptsiooni ennetamise kavasid, mis on siis ette nähtud vastava seadusega ja Äh, see toimub samamoodi siis nagu eraettevõtetes, kõigepealt riskianalüüs ja siis äh, leitakse siis äh, meetmed, kuidas neid riske ennetada ja kõik avalikud asutused peavad siis niisuguse plaani endale looma absoluutselt kõigil tasanditel ja ka äh, riigifirmad peavad seda tegema. nii et need ennetuskavad äh, siis äh, võetakse siis või kinnitatakse siis kahel tasandil, kõigepealt siis riigi tasandil, kus on siis see riigi, riiklik korruptsioonivastase võitluse amet ja see on siis nii-öelda selle süsteemi nurgakivi ja siis äh, on äh, asutustel siis vastavalt oma äh, riskihinnangust lähtuvalt vaja koostada oma ennetuskava. ja riik näeb, ja seadus näeb siis ette, missugusi riske ja meetmeid tuleb arvesse võtta, näiteks ka äh, tuleb võtta arvesse äh, kaadri voolavust. näiteks äh, mõnikord on probleem, et inimesed jäävad liiga kauaks ühele töökohale, teiseks siis tuleb võtta meetmeid äh, rikkumistest teatamata, teatajate toetuseks. kuulasin hoolega, mida ütles äh, professor Levi aastal kaks tuhat kaksteist äh, võeti vastu vastav seadus, seda muudeti möödunud aastal Äh, seoses äh, viinapuhute kaitsega ja sellega on nähtud ette ka äh, karmid halduskaristused nendele, kes siis rikkumistest teatajate suhtes ebaõigelt äh, käituvad ja seal on siis ka ette nähtud see, et iga asutus tegelikult vastutab ise korruptsiooni ennetamise eest. Äh, ja seega, kui on, avastatakse mingi võrgustik, siis äh, iga asutus peab siis vastutama oma äh, osa eest ja peab siis seda äh, kava äh, asuma rakendama. samas on see kõik ühenduses ka riikliku ametiga, kes, kes siis koordineerib ja haldab seda kava ja need äh, kavasid on meil nüüd juba äh, koostatud äh, juba viie, viis aastat ja ligi üheksakümmend ähm, protsenti asutustest on need kavad vastu võtnud ja kui seda ei tehta, siis on ka ette nähtud sanktsioonid ja ka me jälgime ka nende kavade kvalitatiivset mõõdet, sest endastki mõista kava vastuvõtmisest ei piisa, oluline on see, mis sellesse sisaldub just riskianalüüsi mõttes ja võib öelda, et äh, viimasel ähm, ähm, perioodil on küll tehtud äh, edusamme, aga ähm, palju on veel ka teha jäänud ja äh, see kõik peab toimuma äh, täielikult läbipaistvalt, see läbipaistvus on just äh, põhitegur korruptsioonivastases võitluses, just see, millele viidatakse siis ingliskeelse sõnaga accountability, siis äh, aruandluskohustus eh, kodanike ees, sest eh, on ju teada, et eh, korruptsiooni on väga palju just nendes riikides, kus kodanikud ei usalda riigiasutusi. nii et väga oluline on just, et parandataks kodanike usaldust asutuste vastu. ja meil on selleks siis kaks omavahel seotud äh, asutust, iga asutus äh, peab äh, avaldama teatud hulga andmeid siis avalikult ja neid saab siis, nendega saab tutvuda, neid saab alla laadida internetist ja seal on siis sellised olulised teemad käsitletud, nagu siis seal on nüüd Äh, huvide mm, deklaratsioon ja kõik äh, äh, muud tegevused siis, mis võivad siis näiteks töötajate puhul olla korruptsiooni riskiks ja lisaks äh, sellele siis äh, aastal kaks tuhat kuusteist ähm, võeti vastu seadus, äh, millega ähm, pandi paika siis selline võimalus, millega iga kodanik saab riigiasutuselt küsida infot, eh, ilma et ta peaks siis eh, tõestama, miks tal seda tarvis on. nii et eh, see on siis aastal kaks tuhat kolmteist ja kaks tuhat kuusteist olid siis need kaks, kaks algatust ja need on ka andnud häid tulemusi, me oleme jälginud siis selle info äh, avaldamist ja me oleme vaadanud siis kahekümne suurema äh, linna ähm, puhul andmeid ja oleme näinud, et kodanikud on olnud väga aktiivsed ja nad ei ole mitte niivõrd isikuandmete vastu huvi tundnud, sest see ei ole küll õige, et inimesed hakkavad lihtsalt ebatervet huvi tundma, äh, vaid Äh, oluline on siin olnud just see, et kodanikud on saanud siis nii-öelda äh, ähm, tundlike, tundliku infoga äh, tutvuda põhiliselt siis seoses erinevate tegevuste või õigusaktidega. nii et Ehm, korruptsioonivastase võitluse eesmärk on tegelikult muuta eh, riigiametid eh, erapooletumaks ja ka rahvusvaheline kogemus on seda näidanud, et eh, mida rohkem on niisugust erapooletust riigiametites, seda vähem on ka korruptsiooniohtu. nii et see kõik on toimunud siis äh, kahel äh, viisil. esiteks siis huvide äh, konflikti ennetamine. see teema on väga tihedalt korruptsiooni küsimusega seotud ja seda just avalikes asutustes, nimelt ju korruptsioon tekibki huvide konflikti tagajärjel ja teiseks äh, tuleb siis äh, tuvastada need huvide konfliktid, mis on korruptsiooni ennetamiseks hädavajalik. nii et selleks on vaja äh, mehhanisme, mis siis reguleeriksid näiteks üleminekut erasektorist avalikku sektorisse ja nii edasi. meil aastal kaks tuhat kaksteist siis sellesama no mainitud äh, äh, seadusega, äh, siis nähti ette, et ei ole võimalik erasektorist minna üle avalikku sektorisse juhtivale kohale ja seal on siis pandud paika teatud reeglid paika siis, et ei ole võimalik omada erinevaid ametikohti, mis siis veel huvide konflikti süvendavad. on tarvis ka käitumiskoodekseid äh, mm, paika panna äh, seadusega on äh, pandud asutustele kohustus need koostada, need ei ole mitte ainult eetikakoodeksid, vaid seal on määratud ka siis võimalikud eh, distsiplinaarkaristused eh, käitumiskoodeksi rikkumise eest ja see läheb eh, kuni vallandamiseni välja. ja sellega on siis nii-öelda paika pandud ideaalse riigiametniku iseloomustus ja endastki mõista on see väga äh, keeruline äh, ülesanne, kuna äh, mm, seal on paika pandud hulgaliselt kohustusi, näiteks on määratud siis keel, keeld võtta vastu ükskõik missugusi kingitusi riigiametnikuna. ja äh, meil on ette nähtud siis äh, ka äh, sõltumatu korruptsioonivastase võitluse ametil teatud hulk ülesandeid ja rolle ja sellesse ametisse tööle määramisel äh, peab siis äh, parlament andma oma nõusoleku kahekolmandikulise hääle, äh, häälte enamusega ja mm, inimesed äh, äh, Eh, kes seal juhtivatel kohtadel töötavad, siis neil on kuueaastased lepingud, neid ei saa eh, pikendada ja lisaks sellele ei ole eh, lubatud siis olla, ei ole lubatud see, et inimene on siis eelnevate aastate jooksul tegutsenud poliitikas Äh, amet teeb äh, siis erinevat äh, laadi kontrolle ka rahanduse valdkonnas ja, ja meil on ka äh, finantsjärelevalves siis loodud eraldi korruptsiooni vastase võitluse üksus, mm, mis siis kontrollib korruptsiooni äh, Eh, ennetamise meetmete täitmist ja neil on ka võimalus siis eh, eh, määrata karistusi, kui näiteks planeerimise osas on puudujääke või siis ei ole avaldatud juhtide majandushuvide deklaratsioone või nii edasi E, asutuse mm, finantseerimine ei toimu ka otse riigieelarvest, kuna me tegeleme ka e, riigihangetega e, ja nende puhul siis on selline väike maks, mis kogutakse ja, ja mida kasutatakse siis asutuse tegevuse finantseerimiseks ja ma ei saa praegu väga lühidalt siin öelda, mis on meie tegevuse äh, konkreetsed tulemused, need on küll väga positiivselt äh, hinnatud, aga korruptsiooni mm, äh, mõõtmine on väga oluline ka rahvusvahelisel tasandil ja et selle vastu äh, võidelda ja et äh, seda ei kasutataks ära populistide poolt ja nii edasi, on tarvis usaldusväärseid andmeid. ja see, siin ei saa piirduda ainult tulemuste hindamisega. praegu ei ole tegelikult meil niisuguseid äh, mõõdikuid, mis tege-, e-, ennetamistegevuse tõhusust aitaksid hinnata nii et need tulemused on mõnes mõttes nähtamatud. sellepärast, et kui sün-, sündmust ei, ei ähm, toimu ja äh, me ei saa ju hinnata äh, või me ei saa ju väita, et see oleks äh, ennetustöö positiivne tagajärg. nii et ähm, meie äh, asutus Justiitsministeeriumi majandusministeeriumiga ja, ja muude äh, äh, kolleegidega oleme siis ka püüame siis leida niisuguseid mõõdikuid ühe plaanikava raames, mis kestab kuni aastani kaks tuhat kakskümmend. et võib öelda, Äh, et äh, Transparency International on, äh, on selle korruptsiooni tajumise indeksiga saanud siis hästi riike võrrelda ja Itaalia on viieteist aastaga siiski edusamme teinud, kuuekümne üheksandalt äh, kohalt viiekümne neljandale, tagasihoidlik äh, tõus, aga siiski. ja Itaalia on siis äh, siin viisteist kohta ülespoole liikunud, see ei tähenda seda, et meie korruptsiooni enam ei oleks, aga see viitab ka sellele, et äh, kodanikud äh, tunnevad seda, et korruptsiooni vastas, vastu võideldakse ja püüakse, püütakse seda ennetada. ja seda näitab see korruptsiooni tajumise indeks. ja mm, sellega on tunnustatud ka rahvusvahelisel tasandil äh, meie mõni, parimate tavadena mõningaid meie tegevusi, näiteks siis suurte riigihangete äh, kontrollimehhanismid siis aastast äh, kaks tuhat viisteist äh, on aga aastast kaks tuhat viisteist siis on, on see ka kasutusel teistes riikides. nii et selge on see, et ka see ennetustegevus lühikese ajaga tulemusi ei anna, aga kui see äh, struktuurselt on äh, ühte süsteemi sisse viidud, siis äh, aja jooksul siiski peaks tulemusi andma. ja sellega võib-olla ka tasapisi suudame vähendada ettekujutust Itaaliast kui Euroopa kõige enam korrumpeerunud riigist, aitäh! Uh, suur tänu selle sõnavõtu eest, väga hea on Äh, alati kuulda ka praktilisi näiteid, seetõttu ma teie pika ettekannet ka ei äh, katkestanud, sellest oli tõesti palju kasu. ning nüüd on võimalik kolleegidel kommenteerida ja küsimusi esitada, raportöörid. aitäh. mul on küsimus peamiselt professor Levile. ma tahaksin teada, kuida te, kuidas te hindate ajakirjanike rolli korruptsioonivastases võitluses? ma lähtun siin sellest, et ähm, siin Euroopa Parlamendis, kus me töötame, äh, kerkivad pidevalt esile Äh, eriarvamused selle üle, kuidas peaks Euroopa eelarvest või ei peaks Euroopa eelarvest rahastama äh, uurivaid ajakirjanikke. kas teie arvates oleks see hea mõte või tekitaks see äh, lisaohte ning kui jah, siis milliseid lisaohte? vabandust, kuulame teise raportööri küsimused ka ära, siis saame vastust, vastata. jah, aitäh. suur tänu külalistele ehm, ja härra Kantonene eh, Itaalia andmete tutvustamise eest ja Itaalia tegevus on tõesti andnud häid tulemusi, aga suur tänu ka kõigile teistele. minul on küsimus härra eh, Ailetile. Eh, ja siin on tegelikult kaks aspekti, mille tahaksin äh, täpsemalt äh, käsitleda. esiteks häälte äh, ostmine, häälte ostmise küsimus ja tahaksin küsidagi mm, selle kohta, et ähm, kuidas siis on seadusandluses seda käsitletud ja ka Euroopa äh, tasandil ja äh, üksikutes riikides. ja äh, veel üks teine küsimus seoses sellega, et korruptsioon on tihtipeale piiriülene tegevus, kuna raha investeeritakse teistesse riikidesse ja nii edasi raha liigub mujale ka teistel põhjustel ja teie äh, äh, ütlesite, et on tarvis selliseid eriüksusi niisuguse tegevuse äh, jälgimiseks. kas te võiksite äh, ka seda täpsemalt äh, käsitleda, kuidas on võimalik niisuguse näituse, nähtuse vastu võidelda just piiriüleselt? aitäh okay,. Uh, jah, siin olid nüüd mõned küsimused, esimene vist oli suunatud professor Levile, vahest vastate siis kõigepealt ning siis härra Ailet vastab temale suunatud küsimustele ning kui härra Kantonel on veel midagi lisada, siis teil on ka selleks võimalus. aitäh oivaliste küsimuste eest. uuriv ajakirjandus on tegelikult osa sellest nii-öelda vilepuhumisest. sellega saab juhtida tähelepanu öö, olulisematele avalikus sektori probleemidele, mis muidu sellest vilepuhumisest välja jääks ma ei tea, kas seda peaks rahastama Euroopa Liidu eelarvest, selle peale pole ma varem mõelnud. ma ei tea, kuidas seda peaks tegema, seal peaks olema konkreetne protsess paigas, muidu võib tekkida kahtlus, et et suunatakse uurivaid ajakirjanikke eemale Euroopa institutsioonide uurimisest. seda on, on ka meie korruptsioonivastane raport ju välja toonud, Euroopa institutsioone siis. ma arvan, et oleks see mõistlik, et suurem osa rahastusest tuleks avalikust sektorist või sellistelt üksust, ja me ei saaks lubada, et suur, suur osa rahastusest tuleks inimestelt, kes soovivad uuritavatele kahju teha. suurem osa uurijaid, uurivaid ajakirjanikke tegelikult ju üritavad reputatsioonidele kahju teha aga see on huvitav ettepanek ning sellel võiks olla ka teatud positiivseid tagajärgi. me teame, et ajalehtede enda öö, rahakott jääb järjest tühjemaks öö, ning öö, tuleks vaadata muid allikaid nagu heategevus või annetused. uuriv ajakirjandus tõenäoliselt on teinud Äh, rohkem äh, head ühiskonnale kui paljud teised äh, avaliku sektori institutsioonid, kui loomulikult välja arvata minu vasakul ja paremal käel istuvad institutsioonid. härra Ailet. suur tänu, härra esimees. ajakirjanduse kohta. üks kommentaar. ma olen professionaalne riigiametnik ja loomulikult mul on armastuse vihkamise suhe ajakirjanikega. sageli muutub see vihkamiseks, kuigi peaks valitsema armastus. kui, ning ma olen ettevaatlik, kui avalik sektor hakkab rahastama ajakirjanikke. sest siin võib tekkida soovimatuid tagajärgi aga mulle on oma kogemuste põhjal Olafist ka selge, et uuriva ajakirjanduse töö tulemus võib olla väga väärtuslik allikas, aga uuriva ajakirjanduse oht on tegelikult ka heidutav. seega, kui nüüd vastata sellele küsimusele, mida minu käest ei küsitud, siis äh, võiksin öelda, et see on väga väärtuslik. kunagi loodi ka eraldi üksus, mis aitas meil öö, äh, uuriva ajakirjandusega suhelda ning see toetas kõvasti Olafi tööd. Äh, aitas meid kindlasti edasi me mõistsime paremini ajakirjanike vajadusi ning vastupidi. ning meil toimus üsna korralik dialoog ajakirjanikega. ning nüüd see küsimus, mis mulle esitati. ma viitasin mõningatele uurimistele, mis toimusid paar aastat tagasi see, kui mitmetele Euroopa Parlamendi liikmetele erinevatest riikidest pakuti raha. ja erinevates liikmesriikides olid kohtuotsused murettekitavalt erinevad. ma ei soovi siin pikemalt kommenteerida, sest mu öö, mälu võib olla unustanud mõningad üksikasjad, aga aga üldisem pilt oli selline ning ma mainisin ka seda öö, juhtumit, kus väidetavalt üks Euroopa Komisjoni ametnik oli valmis raha vastu võtma. sellele juhtumile loomulikult pööras ka ajakirjandus su suurt tähelepanu. mõningad menetlused kehtestati ka teiste inimeste kohta öö, selles liikmesriigis. aga nüüd siis õigustiku kohaldamine. oluline on, et kõik liikmesriigid suudaksid oma öö, äh, riigi residente kohtu ette tuua, kui nad üritavad öö, äh, öö, äh, altkäemaksu anda inimestele, kes elavad öö, kuskil mujal. ma ei saa küll põhjalikumalt vastata, aga mõningad liikmesriigid on selles valdkonnas väga aktiivsed, mõned mitte nii väga see, et mõnedel liikmesriikidel ei ole väga suuri sidemeid teiste riikidega olnud minevikus, ei tähenda seda, et see selline õigustik äh, on kasutu. teiseks. on olnud juhtumeid, kus õigustik tegelikult takistab aktiivset koostööd ma saan aru, et Slovakkias ja Tšehhi Vabariigis ajaloolistel põhjustel juba on olukord üsna sarnane, aga üks nendest riikidest aktiivselt toetab Olafit ja teisi rahvusvahelisi ja Euroopa üksuseid. ja seal toimuvad koostööd. teine riik on aga suunanud oma õigustiku hoopis teises suunas ning ütlevad, et teie olete meile lihtsalt infoandja nagu kõik teisedki, aga me ei pea teiega midagi läbi arutama. seega on minu arvates väga oluline, et liikmesriigid ka aitavad meil ennast aidata. aluslepingud ju ütlevad ka, et nad ei pea otseselt küll abi vastu võtma, aga koostöö peab olema lojaalne soovisin seda ära märkida. suur tänu ka teie väga lahkete sõnade eest ning äh, kui te kaheteistkümnendal juulil veel kuulamise korraldate, siis ma kindlasti olen ka kohal. härra Cantone, kas soovite veel midagi lisada? jah, aitäh Äh, uuriva ajakirjanduse olulise kohta, jah. Ameerikas nimetatakse seda watchdogiks, ma arvan, et see on äärmiselt äh, vajalik vahend korruptsioonivastases võitluses, sest äh, nõnda on võimalik ka paljastada äh, fakte ja on tähtis just, et ajakirjandus oleks suuteline seda kõike tegema. oleme märganud seda, et äh, info, mis pannakse üles äh, asutuste veebilehtedele, äh, siis seda tegelikult ajakirjanikud asuvad kontrollima, et tegemist ei oleks korruptsiooniohuga, näiteks riigihangete puhul või nii edasi ja see kindlasti aitab kaasa korruptsioonivastasele võitlusele, kuid uh, uuriv uh, ajakirjandus, uh, nagu professor Levi ütles, aitab võidelda ka um, avaliku raha väärkasutamise vastu Äh, sest noh, siin muidugi võib ka olla, et ajakirjandus äh, käsitleb mõnda äh, teemat rohkem kui teist, aga tegelikult kõik sõltum-, ajakirjanikud sõltumatult nende tegevussuunast peaksid saama ligipääsu, et äh, andmetele, et oma infot kontrollida, aitäh. Uh, ning nüüd saamegi hakata asja kokku võtma ja sõna saavad raportöörid. proua Kinitši kõigepealt ja pärast proovib ära. jaa, aitäh. tahaksin veel kord äh, tänada äh, kõiki meie äh, külalisi, kes andsid väga olulise panuse meie kohtumisse ja kokkuvõttes võin ehk öelda, et äh, korruptsiooni äh, vastane võitlus on äh, pidevalt käimasolev protsess, sellega ei, ei jõua praegu lõpuni ja siin on ka oluline Euroopa Liidu mm, positsioon ja aktiivne tegutsemine, nagu härra Niidi ka ütles, et edusamme on tehtud, kuid äh, need ei ole olnud piisavad. ja tänases arutelus äh, ka oli näha, et äh, oleks tarvis seadusandlust, mis harmoneeriks liikmesriikide seadusandlust ja paneks paika kõrgemad normid korruptsioonivastases võitluses. nii et mulle tundub, et see äh, raport, mida me komisjonilt ootame, on äh, tõesti esmatähtis. Euroopa äh, Liit annab soovitusi ja nii edasi, on see hea, aga regulaarne aruanne äh, annaks võimaluse siis Euroopa äh, riikides seda olukorda äh, laiemalt ja ühtlasemalt käsitleda ja nõnda saaks ka tõhusamaid meetmeid planeerida riikides eraldi, kuna teatavasti, nagu ka öeldi, on riikide olukorrad selles suhtes erinevad. väga oluline on, nagu öeldud, see seadusandluse ühtlustamine Äh, ja raportid, aga tahaksin tänada siinkohal ka äh, äh, Interpoli koostöö eest ja see on just väga oluline, et erinevate valdkondade inimesed mm, saaksid koostööd teha ka piiriülestes küsimustes ja Itaalias on seda väga kõrgelt tõesti hinnatud ja riikidevahelist koostööd peaks äh, igati soodustama ja see on minu meelest äh, ka väga oluline aspekt. veel üks äh, asi, mis arutelust välja tuli ja seda rõhustas ka Transparency International esindaja, nimelt et äh, korruptsioonivastase võitlusega eh, ei eh, tohiks eh, piirduda siis ainult vähestes valdkondades nagu riigihangetega seotud pettustest. meil on tarvis laiemat lähenemist ja teada on ka, et Euroopa kodanikud on mures korruptsiooni äh, pärast ja seetõttu äh, usaldavad äh, ka vähem oma riigi asutusi, riikide poliitikat ja ka Euroopa Liidu poliitikat üldisemalt. ja lõpetuseks, siis enne kui nagu annan sõna üle teistele, saaks veel rõhutada ka nii-öelda ennetuse, ennetustöö nii-öelda kultuurilist muutust. härra Cantone ka viitas sellele, et on äärmiselt tähtis just ennetust, ennetustööd edendada riigiasutustes see annab ka meie tööks väga olulist infot ja ma olen kuulnud, et edusamme on tehtud, sellest räägitakse tõepoolest pidevalt, aga äh, äh, väga palju loodetakse just sellele järgmisele etapile, mis on siis äh, repressiivne etapp aga tõsi on see, et äh, väga oluline on just ennetusetapis äh, aktiivselt äh, sekkuda ja siin viidati ka piiriülestele kuritegudele ja siin on juba päris ammu suured rahvusvahelised kuritegelikud organisatsioonid tegutsemas ja ka seda silmas pidades on ennetustöö äärmiselt tähtis, see peab toimuma äh, spetsiifilise äh, õigusraamistiku seaduste äh, kaudu. ja võib-olla see lihtsustaks meie tegevust ja sellega peab kaasas käima ka äh, kultuuriline muutus. ja selleks on tarvis äh, ka äh, avalikku arutelu ja ma arvan, et see on kodanike jaoks väga tähtis nii et äh, tuleks soodustada sellist äh, kultuurimuutust, äh, tänu millele oleks siis, tunneksid siis kõik kodanikud kohustust ja, ja nõuaksid seda ka teistelt poliitikutelt, ametlikelt, ametnikelt ja nii edasi. nii et see oleks ka väga äh, tähtis, sest nende äh, ja siin tuleks ka esikohale seada ühised huvid äh, indiviidi huvide ees. Euroopa Liidu tasandil saame me siin ka veel palju ära teha, lisaks seadusandluse kohandamisele sobivate öö, instrumentide väljatöötamisele. nii et suur tänu äh, kõigile äh, osalejatele. Äh, et meie töö jaoks on teie panus olnud äärmiselt kasulik ja väärtuslik, aitäh! tänan, järgmisena Profitera, aitäh! omalt poolt tahaksin samuti tänada teid väga huvitavate ettekannete eest ning äh, olen päri kõigega, mida minu kolleeg just rääkis. ainus asi, mida saaksin lisada, on see, et meie ettekandjad kinnitasid meile seda, et võitluses korruptsiooni ja pettustega on meil juba olemas institutsioonid, millel on aastatepikkune kogemus. ning need institutsioonid võivad olla kindlad need institutsioonid saavad kasutada ekspertide tuge, kes on aastaid töötanud selles valdkonnas ja teevad oma tööd pühendumusega, mis tagab head tulemused. tänane koosolek oli minu jaoks väga huvitav ja mul oleks hea meel, kui me saaksime iga aasta korra korraldada niisuguse kohtumise, kus me saame vahetada kogemusi, vahetada, vahetada ka kriitilisi märkusi ja tunda rõõmu Äh, selle edu üle, mis meil on õnnestunud saavutada, kuigi seda ei pruugi palju olla. sest, aitäh! To the two uh, rapporteurs and now I'll give the uh, the floor to have the final remarks to our chair, Mrs Gressler. jaa, vielen Dank! nüüd saab sõna proua Gressler kokkuvõtteks, aitäh mõlemale raportöörile! ning edu on meil juba olemas ja sellest edust tuleb rääkida sellepärast et kui me räägime ainult sellest, mida ei ole, mis on puudu, siis tekib lihtsalt frustratsioon ja frustratsioon ka meie valijatel, kes ootavad meilt tegusid. nii et kui põhitoon on negatiivne, kuna nii palju tuleb veel ära teha ja nii palju on puudu, eh, siis ehm, ainult sellest ei ole mõtet rääkida, nii et näiteks ka rände osas, kui, kus räägitakse kõigest, mida sageli, mida Euroopa Liit ära teinud ei ole, mis kõik tuleks teha, on meil ometi nii mõndagi saavutatud ja sellest peaks ka rääkima, nii et et kõigepealt peab edulugudest rääkima. teiseks tuleb nimetada puudujäägid, vajakajäämised, näiteks korruptsioonivastase võitluse aruanne kaks tuhat neliteist, ma mäletan selgelt, see oli kaks kuni või kolm nädalat enne Euroopa valimisi ja mul oli väga hea meel, et nii läks tookord ja ja siis äh, äh, räägiti ja siis hakati loomulikult seda tõlgendama ja kogu see arutelu äh, kandus valimistesse üle. nii et no loomulikult seda ei tuleks avaldada tingimata mingi kaks või kolm nädalat enne valimisi. peaks avaldama selle varem, et oleks võimalik asjad selgeks rääkida, aga igal juhul mitteavaldamine on suur viga ja taolisi vajakajäämisi tuleb esile tõsta. siis Euroopa poolaasta protsess ja selles korruptsiooniküsimuste käsitlemine ei ole piisav, jagame seda seisukohta ning meil on vaja täiendavaid meetmeid, meil on vaja äh, uut korruptsioonivastase võitluse aruannet, meil on vaja koostöö kontrollimehhanism näiteks Bulgaaria, Rumeenia kohta paraku mm, on, on näidanud ennast hambutu tiigrina. nii et ma mõistan seda frustratsiooni, kuidas, kuidas me anname tiigritele hambad? et kas me selle seelemehhanismi kujundame nii, et sellel on hambad või peame midagi muud välja mõtlema? komisjon on esitanud nüüd õigusriiklusega seotud ettepaneku, siin tekib küsimus, kas on see järjekordne hambutu tiiger või õnnestub see välja arendada mehhanismiks, mis lahendab probleemid. kuna ta, kuna me näeme ju, mida on vaja ära teha igapäevaselt. mõnede asjadega ei ole ma siiski päri, et tiigrid võivad olla hammastega, aga väga palju sõltub rakendusest. kui komisjonil ei ole julgust aru, selle aruteluga alustada, siis oleme algusest peale juba kaotanud. ning julgust tuleb koguda. ajakirjanike teema, mida kasutati, käsitleti viimaseks, on oluline ning eh, sellele tuleb, selle üle tuleb arutleda, aga ettevaatlikult. korruptsioonisüüdistused on muutunud eh, poliitika tegemise osaks mõnedes liikmesriikides, näiteks Austrias kui, kui poliitikud hakkavad rääkima televiis-, televisioonis, et äh, meil kõik need Euroopa rahad jagatakse korruptiivselt, siis tuleb hakata selliseid asju ikkagi uurima, kui niisugust, niisuguste väidetega esinetakse. kõigis nendes aruteludes, näiteks Slovakkias, äh, Slovakkias on meil äh, samasugune probleem, et me ei tea, me ei, ei ole selge, kas need on lihtsalt süüdistused, millega poliitikud esinevad või on seal midagi sisuliselt ka taga. nii et ähm, aga ajakirjanikud, kui nad niisuguste süüdistustega esinevad, siis peavad nad äh, esitama tõendeid. üks asi, mida tuleb arvestada, mida me Slovakkias nägime, on Euroopa Liidu programmid mm, kui eh, nende eh, rahastamisega seoses on probleeme, tuleb, peab olema võimalus need peatada. sest muidu rikastuvad mõned inimesed ja, ja teenitakse mingeid konkreetseid ärihuvi. ja on võimalik hakata läbi meedia survet avaldama. ning see ei ole aktsepteeritav. siin tuleb leida lahendus niisuguseid olukordi väli- äh,, eh, niisugused olukorrad välistada et need on niisugused teemad, millega tuleb edasi tegeleda. meil on päris äh, hea mälu ning järgmisel aastal on meil äh, suurepärane võimalus, komisjoni presidendi valimised tulevad ning me saame loodetavasti ühe või teise nõudmise sellega seoses läbi suruda, meil on huvitavad ajad ees, olen kindel. ning te teate, millest ma räägin, tahaksin tänada nüüd ähm, selle teema tõstatamise eest ning äh, annan sõna tagasi Terkile, palun. aitäh, väga meeldiv äh, üllatus. ma olin juba mikrofoni välja lülitamas ja lõdvestumas, aga, aga tahaksin omalt poolt siis tänada kõiki, kes osalesid viimases arutelus, millest oli palju kasu kuulsin eri seisukohti vabaühendustelt, institutsioonide esindajatelt ja sellest on alati abi, kui me kuuleme niisuguseid eri perspektiive. nüüd viies punkt meie päevakorras, mis on, mis puudutab eh, sisserändajate integreerimist Euroopa Liidus. kas tahate alustada aruteluga, enne kui me anname sõna raportöörile ja liikmetele? Mm, aitäh! väga meeldiv on alati käia eelarve kontrolli komisjonis rääkimas meie mm, tuvastatust ning täna on meil kaks dokumenti, mida ma esitan, kõigepealt infodokument väljastpoolt Euroopa Liitu saabuvate rändajate investeeri-, integreerimise kohta ning äh, alustangi kohe äh, sellega hiljuti on äh, inimesi, kes Euroopa Liidult kaitset soovivad väga palju ning rändepoliitika all on palju tähelepanu. kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kaheksateist ajal kolm koma seitse miljonit inimest esimest korda soo-, esmakordselt soovisid äh, varjupaika Euroopa Liidus, seda on kolm korda rohkem kui varasematel aastatel on inimesi, kes tulevad, äh, inimesed tulevad eri põhjustel Euroopa Liitu, mõned tulevad pere juurde, mõned õppima, ja rändajad, kes on seaduslikult Euroopa Liidus, kuid ei ole kodanikud, neid on umbes neli protsenti Euroopa Liidu rahvastikust. Nende inimeste tõhus lõimimine võiks anda meile päris märkimisväärse kasu majanduslikult, maksu, maksuliselt ja teistes plaanides samuti kuid eh, sisserändajate vajadused võivad olla väga erinevad ning eh, nende lõimimiseks on vaja meetmeid eh, elu, elamumajanduses ja hariduses ja nii edasi ning seetõttu Euroopa Liit peab kollektiivselt mõtlema vastavatele meetmetele. sisserändajate lõimimine on peamiselt liikmesriikide vastutusalas. Euroopa Liidu roll on, on luua siin stiimulid ja toetada liikmesriike selles vallas selles infodokumendis, mida ma esitan, see ei ole auditi aruanne, olgugi et me oleme lähtunud samadest kvaliteedistandarditest selle koostamisel, võtame me kokku meetmed, mida on rakendanud Euroopa Liidu institutsioonid rändajate integreerimisel, iseäranis keskendume meetmetele, mis on võetud seoses rändajate arvu kasvuga viimastel aastatel ning vaatame Euroopa Liidu algatuste rolli liikmesriikide sisserändajate lõimimise poliitika kujundamisel. oleme välja toonud seitse peamist äh, probleempunkti äh, lõimimisega seoses. esimene äh, näitab, et mida varem alustatakse integreerimisega, seda edukam see tõenäoliselt on. liikmesriikidel on teatud kaalutlusruum selles osas, kuidas nad rakendavad integratsioonipoliitikat ning eh, see, see võibki põhjustada rändajate liikumise ühest liikmesriigist teise, et kus neile näiteks see, see poliitika rohkem meeldib ja see võib venitada integreerimise algust ja teine moment puudutab võitlust diskrimineerimisega ja võrdsete õiguste tagamist. enamus liikmesriike üritavad tagada, eh, et eh, sisserändajaid ei diskrimineeritaks. samas kaks tuhat seitseteist uurimuse põhjal enamus eurooplasi äh, suhtuvad negatiivselt väljastpoolt Euroopa Liitu inimeste tulemisse. meie enda uuring näitab, et liikmesriigid ütlevad, et nende elanikkonna suhtumine sisserändajatesse takistab sisserändajate integreerimist. kolmas äh, probleempunkt on rahastamine. Euroopa Liidu eelarves on eri äh, ridasid, kust saab äh, rahastada sisserändajate integreerimist hiljutise rändekriisiga seoses võid, eraldas Euroopa Liit viis miljardit täiendavat raha, millest äh, sada viiskümmend miljonit äh, eraldati AMIF fondist ning äh, potentsiaalselt kättesaadav raha on küll üsna suur, aga AMIF on suhteliselt väike summa teiste tõukefondidega võrreldes ähm,, tagab meile andmed äh, Äh, sisserände kohta. nii et äh, kogusummat me tegelikult ei tea, äh, kui palju on investeeritud siis sisserände integreerimisse ja kui palju neid sisserändajaid on. samas AMIF vahearuande vormis liikmes, koostamise ajal liikmesriigid andsid märku, et on vaja rohkem raha sisserändajate integreerimiseks. tõhus integratsioonipoliitika nõuab laiemat vajaduste hindamist ja ja mm, selleks tuleb tagada ressursid õigel ajal. ilma niisuguse põhjaliku hindamiseta nende summade kohta, mis on vaja liikmesriikide tasandil ning ilma mõistmata, kuidas see Euroopa Liidu rahastamine saab toetada liikmesriikide investeeringuid, võib tekkida olukord, kus äh, vastav rahastamine ja poliitika ei ole äh, tõhus. Äh, neljandaks tõime välja komisjoni kaks tuhat kuusteist integreerimiskava puudused komisjon äh, julgustab liikmesriike keskendama jõupingutusi täiendavatele meetmetele, mida on võimalik rakendada äh, nende tasemel. samas äh, nende täiendavate meetmete puhul komisjoni seiret ei järgne ning seetõttu ei ole tõenäoliselt võimalik ka täiendavat tuge liikmesriikidele pakkuda. viies niisugune probleempunkt, mida me nägime analüüsis, on, oli see, et Mm, sisserändajate toetamine eri poliitikavaldkondades äh, on, sellega seoses on endiselt probleeme. mõnedel liikmesriikidel on üldine integratsioonipoliitika, mõnedes on meetmed kohalikul tasandil, mõned äh, tegelevad sisserändajate lõimimisega teiste poliitikavaldkondade raames, ent meie uurimus näitas, et äh, rida liikmesriike ei, ei rakenda erimeetmeid noorte sisserändajate või kodakondsuseta sisserändajate lõimimiseks. siis Riigikontrolli asutuste äh, aruannete põhjal mm, võime öelda, et on oluline, et toetatakse sisserändajaid kõigis poliitikavaldkondades. kuues probleempunkt puudutab andmete puudulikkust. Euroopa Liidu rahast, äh, rahaeraldised ei nõua äh, vastavat ähm, hindamist ja andmete kogumist, kas see, kas need projektid aitavad inimestel integreeruda või mitte, umbes kolmand-, kolmandik äh, vastanud liikmesriikidest ütles, et nad ei hinda integreerimist, ei hinda seda üldse või, või hindavad väga vähe. ning praegu ei ole piisavalt informatsiooni integratsioonimeetmete kohta ja liikmesriikide seiresüsteemid, äh, seiresüsteemides on mitmeid puudusi. kui äh, hinnataks integreerimist äh, usaldusväärsete näitajate põhjal, oleks võimalik poliitikat vajadusel muuta. palun rääkige aeglasemalt, katkestab juhataja kõnelejat. võib takistada, äh, siis nii ei pruugi ta tegeleda sisserändajate reaalsete vajadustega. ning seitsmes probleempunkt, mille me välja teeme, on seotud äh, rahastamise keerukusega. õigusaktidest tuleneb nõue, mille kohaselt liikmesriigid peavad koordineerima süne-, äh, et maksimeerida sünergiat ja, ja minimeerida kattuvust rahastamisel. meie uurimus näitas, et et mitte kõigil liikmesriikidel ei ole sellised mehhanismid paigas, vaid kolmel on äh, koostatud juhised koordineerimiseks. ning äh, iseäranis oluline ongi niisugune juhtrolli olemasolu äh, liikmesriikide poolt, arvestades, et et rahastamine pannakse kokku mitmetel tasanditel, muuhulgas lõpuks ka kohalikul tasandil. ilma tõhusa koordineerimiseta Euroopa Liidu ja liikmesriigi tasandil tekib oht, et et rahastamisskeemide keerukus tekitab lõpuks olukorra, kus poliitikat ei õnnestu tõhusalt rakendada ning kokkuvõtteks sisserändajate lõimimine Euroopa Liidus uude, nendes, nende jaoks uude ühiskonda ei ole kerge protsess, arvestades eriti, et sisserändajaid on viimastel aastatel väga palju. ent Euroopa Liit on pühendunud sellele ning äh, edukas integratsioon Äh, eduka integratsiooniga kaasnevad mitmed majanduse ja maksualased äh, plussid. ma loodan, et see infodokument on teile abiks ja aitab äh, parandada praegusi ja tulevikus vastuvõetavaid Euroopa Liidu õigusakte. aitäh selle ettekande eest, tegemist on lühikese ettekandega ning annaksin sõna raportöörile võib-olla ja variraportöörile ka, nii et härra Vegas, palun. Bon dia, bonjour Donc je, je vais m'exprimer en, en français. aitäh. kõnelen prantsuse keeles. loodetavasti te saate prantsuse keelest aru. ma muidugi toetame tõlkide püüdlusi, ei mõista siin kedagi hulka, hukka, hukka vabandan ette, kui ma äh, prantsuse keeles kõige selgemalt ei väljendu. see on väga huvitav äh, teema. minu naine äh, töötab algkoolis ja sinna tulid Süüria lapsed ja see on tegelikult väga lihtne. kui inimesed on kohal, ei ole enam mitte mingit probleemi kõik see mm, negatiivne kuvand, mis on loodud, mingid terroristid ja nii edasi, see ei puutu enam üldse asjasse. see laps näiteks eh, ei olnud nõus eh, sööma alguses eh, Äh, sest tal olid sellised kaitserefleksid, aga kaks nädalat hiljem äh, juba ta aitas oma väikest sugulast, kes ka tuli, öeldes, et äh, söö rahulikult, et kõik, kõik on korras. see on väga hea raport, aga see puudutab ainult väga väikest osa ähm, pagulastest. Need, kes on illegaalse süsteemi legaalses süsteemis neid siin ei ole endastki mõista, tuleb, tuleb tegevusi kõikjal ähm, täiustada, aga ähm, tuleks siiski lõpetada niisugune uskumatu Euroopa Liidu poliitika, kus siis jäetakse inimesed äh, laagritesse Türgis ja kus iganes või, või lastakse neil lihtsalt äh, Vahemerel surra. sest äh, niipea, kui tegelikult äh, inimesed on juba kohal, kui te neid näete, siis, siis ei ole enam mingeid probleeme ja tuleks tõesti võidelda kõigi nende eelarvamuste vastu seoses äh, Ähm, pagulastega ja see on ka mõjutanud äh, avalikku arvamust negatiivselt. see raport on äh, oluline ja annab põhjust optimismiks, siin on äh, väga häid näiteid ka, aga üks oluline küsimus siiski jääb, kuid seda peavad lahendama liikmesriigid koha peal tegelikult kohalikud omavalitsused peaksid siin kõige tähtsamat rolli mängima, sest äh, nemad äh, suudavad äh, parimaid lahendusi inimeste lõimimiseks välja töötada. aga mina kritiseeriksin seda mudelit, mis rajaneb liigselt vabaühendustel. meil ei ole muidugi midagi nende vastu kuid äh, nad äh, tõesti äh, elavad toetustest, rahastusest, mis ei ole jätkusuutlikud alati. nii et need lapsed, kellele ma siin viitasin, ka nendega tegeleb ühendus, millel on raha kaheks aastaks ja tegelikult nad ei saa tagada midagi pikaajalisemat. nii et seda kõike tuleks kindlasti silmas pidada. vabaühendused on küll olulised, aga äh, riik, ikka mingi struktureeritud äh, üksus, mis on jätkusuutlik, äh, peaks tegelema selle lõimimisega, endastki mõistes ei ole ju selline üksikjuhtumitega tegelemine, vaid tuleb leida üldised strateegiad hariduse puhul, tööhõive äh, juures ja nii edasi. ja tihtipeale oleme näinud, et need äh, vabaühenduste tegevused, mis on igati kiiduväärsed, tegelikult ikkagi ühel hetkel äh, katkevad. ja tõlgid, keda me kõik toetame, lõpetavad töö äh, kaksteist kolmkümmend ja meil on siin veel üks teema käsitleda. jah Äh, veel üks äh, idee, et meil oleks tarvis tõesti sellist üldisemat, äh, üldsuunistega lähenemist. ja see võiks aidata kaasa teatud sellise normi väljakujundamisele, sest ei saa lihtsalt lasta igaühel teha nii, nagu pähe tuleb ja nõnda saaks ka ju võrrelda tavasid ja mingit kvantitatiivset analüüsi läbi viia, kuigi siin muidugi ei ole tegemist ainult äh, arvudega, aga äh, äh tahtsin veel, et Saragossa äh, näidikatest ka oleks rohkem juttu. aitäh, üritan teha väga lühidalt. proua Ivanova, kolleegid, kõigepealt tahaksin ma tervitada proua Ivanova poolt tutvustatud uuringut. sisserändajate integreerimine on väga oluline Euroopa ühiskondade toimimisele ja meil on vaja detailset informatsiooni olukorra kohta. Need dokumendid põhinevad väga suurel hulgal allikatel, kõik alustades komisjonist ja äh, agentuuridest kuni liikmesriikide enda analüüsideni see on, äh, seetõttu on väga äh, õig-, see õige viis äh, integratsiooniprotsessi analüüsi tutvustada. integratsioon on väga keerukas ning selle ees on suuri väljakutseid, aga ma arvan, et need väljakutsed, mis välja toodi selles analüüsis, on üsna põhjalikud. rahastamise koordineerimine, tulemuslikkuse mõõtmine ja nii edasi ma sooviksin aga selgitusi mõningate järelduste kohta. kõigepealt lõige neli. siin on toodud põhjendused, miks, kuidas seaduslikult sisserändajad saavad Euroopa Liitu jääda, samas uuringud näitavad, et infot ei ole piisavalt sisserändajatel nii jõudnud seda on vaja, et, et integratsiooniprotsess oleks tõhus. teiseks näeme siin analüüsis, et suurem enamus üle seitsmekümne protsendi sisserändajatest asuvad viies liikmesriigis. me räägime siin viiest kõige suuremast liikmesriigist Euroopa Liidus ning äh, võib-olla on sellel ka oma põhjused. nelikümmend kuus protsenti mõõdikutest mõõtsid integratsioonilünka Euroopa Liidu kodanike ning väljaspool siia tulnud inimeste vahel. teise ja kolmanda öö, öö, põlvkonna sisserändajad aga kuuluvad Euroopa Liidu kodanike hulka ning meil on vaja ka sinna suunata Euroopa Liidu rahasid, et neid integreerida paremini. mind väga huvitab, kuidas Euroopa Liidu rahasid seal kasutatakse Äh, ning ma taha, tahaksin ka teada, miks väga väike hulk liikmesriike kasutab selliseid rahasid. ning lõpetuseks see ettepanek, et teisi Euroopa Liidu fonde nagu COSME, e-, Europe for Citizens, Horisont kaks tuhat kakskümmend ja Erasmus pluss, äh, mida komisjon otse ellu rakendab, äh, ka neid saab kasutada sisserändajate integreerimiseks väga huvitav oleks äh, uurida, millisel määral need programmid saavad kaasa aidata sellele, et andekaid äh, inimesi äh, kolmandatest riikidest soovib siia tulla. aitäh, komisjoni kolleeg on meil ka kohal, härra Saabri, palun tehke väga-väga lühidalt. kui teil on mõningaid vastuseid küsimustele või kontrollikojal, siis võib-olla esitate nad kirjalikult, sest meil ei ole piisavalt aega suulisteks vastusteks, aga palun tehke väga lühidalt jah, aitäh, kiirelt paar sõna selle raporti kohta, suur tänu Kontrollikojale selle raporti eest, see oli väga kasulik meile eriti uute rahastamisvahendite ettevalmistamisele uueks mitmeaastaseks finantsraamistikuks ja saime siit kinnitust mõnedele oma suundumustele. tahaksin mõnda asja veel täpsustada. komisjon on igati nõus sellega, et Äh, integratsiooniprotsessi tuleb alustada nii kiiresti kui võimalik, viivitusi ei tohiks äh, lubada ja äh, selle, see peegeldub just vastuvõtutingimuste direktiivi ülevaatamise ettepanekus, millega siis vähendatakse seda aega, mil pagulaste ligipääsu tööturule siis üheksalt kuult kuuele kuule lisaks Äh, saan öelda, et äh, praktiliselt kõik tegevuskava punktid on ellu viidud, vähemalt need osad, mis ähm, on komisjoni pädevuses. mis puudutab ähm, rahastamisvajaduste hindamist, härra Viega ka mainis seda, äh, integreerimine tõepoolest ähm, on peamiselt äh, liikmesriikide pädevuses, aga komisjon toetab äh, seda rahaliselt, äh, seetõttu see raport ongi oluline ja meie püüame ähm, paremini siis ähm, rahastamise ähm, kavasid siis paremini, paremini koordineerida Ja siis lühiajalise, lühiajalises perspektiivis ja pikaajaliselt siis ka struktuuriformi, struktuurifondidega seotult mis puudutab äh, näidikuid, siis ähm, äh, komisjoni äh, ettepanekutes siis nii äh, mitmeaastases finantsraamistiku puhul siis olid Staragossa äh, kriteeriumid, mille puhul siis liikmesriigid peavad iga-aastaselt aru anda ja struktuurifondide puhul on samamoodi eraldi näidikud äh, siis kolmandate riikide kodanike integreerimise kohta ja see annab meile kinnitust, et meie suundumus on olnud õige ja suur tänu äh, Kontrollikojale. aitäh selle eest, äh, lähemegi järgmise päevakorrapunkti kuus juurde, see on tänahommikune viimane päevakorrapunkt. see on jällegi Euroopa Kontrollikoja eriaruanne äh, lairibaühenduse kohta Euroopa Liidu liikmesriikides annaksingi sõna proua Ivanovale kontrollikojast, aitäh. härra esimees, üritan teha võimalikult lüsida, lühidalt ja mitte rääkida väga kiiresti, et tõlgid suudaksid ka tõlkida. ning kõikidele vastamata küsimustele vastan eelmise punkti puhul siis kirjalikult, nüüd lairiba. see on tõesti väga huvitav teema ja tahaksin eriti tänada komisjoni suurepärase koostöö eest kogu auditi käigus, see oli väga keeruline töö, sest suur hulk äh, peadirektoraate ning liikmesriikide ameteid olid kaasatud. kaks tuhat kakskümmend strateegia raames kahe tuhande kümnendal aastal kehtestas äh, Euroopa Liit kolm eesmärki lairiba jaoks, kõigepealt tavaline äh, kolmkümmend megabitti sekundis lairiba kiire lairiba üle kolmekümne megabitti sekundis ning ultrakiire üle saja megabitti sekundis. Need on need kolm peamist eesmärki, millest ma hiljem räägin. et neid eesmärke toetada, võeti vastu mitmeid poliitilisi ja regulatiivseid meetmeid. viisteist miljardit eurot eraldati liikmesriikidele kahe tuhande kahekümnenda aastani Äh, erinevatest rahastamisallikatest, kaasa arvatud viis koma kuus miljardit eurot laenudena Euroopa Investeerimispangast. auditis keskendusime nende sammude tõhususele Euroopa Liidu ja liikmesriikide poolt, et saavutada kahe tuhande kahekümne aasta lairiba eesmärgid. Äh, vaatasime üle ka eelmised kaks äh, programmeerimisperioodi Äh, ning sealsed rahastamisallikad, kaasa arvatud Euroopa Investeerimispanga toetus. külastasime viite liikmesriiki Iirimaad, Saksamaad, Ungarit, Poolat ja Itaaliat. ja rääkisime öö, äh, öö, äh, paljude teiste sidusrühmadega. meie peamine järeldus on, et lairiba ühendus on paranenud üldiselt Euroopa Liidus, aga Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärke ei saavutata. Need kolm eesmärki Äh, siis äh, peaaegu kõik liikmesriigid äh, saavutasid selle algse eesmärgi kolmkümmend megabitti sekundis, seda juba kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks, aga kiire lairibaühendust sajaprotsendiliselt kahe tuhande kahekümnendaks aastaks ei saavutata, maapiirkonnad on eriti keerulised suuremas osas liikmesriikides, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta keskpaigaks, paigaks ainult neliteist protsenti liikme, neliteist liikmesriiki said öö, ühendused maapiirkondadesse. nüüd, nüüd siis see kolmas eesmärk, eriti kiire lairiba ainult, ainult viisteist protsenti majapidamistest said sellise kiirusega kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta keskpaigaks internetiühenduse, kuigi eesmärk oli viiskümmend protsenti. ehk siis viisteist protsenti viiekümne protsendi asemel kahe tuhande kahekümnendaks aastaks. auditis öö, uurisime ka komisjonipoolset toetust liikmesriikidele kuigi nemad suhtusid sellesse positiivselt, leidsime me, et äh, järelevalve äh, on koordineerimata erinevate peadirektoraatide vahel. leidsime ka, et kõik liikmesriigid olid paika pannud lairibastrateegiad, aga nendes, mille me läbi vaatasime, olid ka nõrkused sees. mõned liikmesriigid jäid hiljaks kavade äh, paikapanemisega, eesmärgid ei olnud ka päris kooskõlas sageli kaks tuhat kahekümne eesmärkidega ning ning äh, ei suudetud äh, paljudes liikmesriikides ka lahti saada selle vana telefonipõhise internetiühenduse pärandiga äh,. linna lähi, lähe, lähi- ja maapiirkondade äh, rahastamist vaatasime ka Euroopa Investeerimispanga projektid läbi EFSI ei keskendunud nendele piirkondadele, kuhu on kõige rohkem vaja avaliku sektori toetust vaatasime ka konkurentsi ja õiguslikku keskkonda, kahes liikmesriigis oli nendega probleeme ning ühes liikmesriigis oli probleeme koordin-, tegevuse koordineerimisega. tegime kaheksa soovitust liikmesriikidele ja komisjonile kolmes valdkonnas, strateegiline äh, planeerimine, regulatiivne õhkkond ning konkurentsitoetus. Äh, nii palju lühidalt, suur tänu tähelepanu eest. aitäh, vabandust, et ma teid taga äh, kihutasin. nüüd härra Novakov, raportöör. aitäh kõigepealt tahaksin tänada siinseid tõlke nende jõupingutuste eest ning tahaksin tänada ka proua Ivanovat tema töö eest selle väga tasakaalustatud ja põhjaliku raporti kallal. see on ka väga ajakohane, võttes arvesse ka praeguseid läbirääkimisi järgmise MFF-i üle. ja ühtsete sätete määruse üle internet mängib meie elus olulist rolli loomulikult nii valitsuste kui ettevõtete jaoks, selleks et Euroopa oleks konkurentsivõimeline ülemaailmses majanduses, majanduses on, on vaja meil kiiret lairibaühendust. investeeringud lairibasse aitavad parandada ka haridust, sotsiaalset kaasatust ning kasu saavad maapiirkonnad ning äärepoolsemad piirkonnad, me peame kõik võitlema depopulatsiooni vastu ja minu arvates üks võtmeinstrumente siin ongi hea internetiühendus. vaatamata sellele, et lairibaühendus on paranenud üle Euroopa Liidu, siis äh, ka äh, madalama majanduspotentsiaaliga piirkondades nagu vähese rahvastikutihedusega ja maapiirkondades on endiselt probleeme. see on väljakutseks paljude liikmesriikide jaoks ning siinkohal tahaksime eriti tervitada komisjoni algatust äh, Wi-Fi Euroopa Liidu jaoks, kuhu on eraldatud äh, kahe tuhande üheksateistkümnendast aastast peaaegu sada kakskümmend miljonit. Nad toetavad eriti neid piirkondi, millel on kõige rohkem abi vaja Wi-Fi äh, ühenduse loomiseks maapiirkondades ja vähese, eh, väikese eh, elanikutihedusega piirkonnad on minu jaoks eriti südamelähedased, ma sooviksin olukorda parandada kõigepealt oma kodumaal ning loodetavasti see algatus levib veelgi. telekommunikatsioonisektor ning eh, see, selle ettevõtted on suured investeerijad lairibasse, aga kahjuks maapiirkondade, maapiirkonnad eraettevõtetele pole atraktiivsed ning avalikust sektorist investeeringud äh, olgu siis riiklikul kui kohalikul tasandil, võiksid olla alternatiiviks äh, lairibaühenduste loomisel nendes piirkondades. ma olen veendunud, et komisjon jätkab öö, äh, öö, äh, liikmesriikide öö, tegevuse toetamist ka läbi riigiabi lairibaühenduste loomisele. ma tervitan siin ka Kontrollikoja ning selle liikmete toetust Euroopa Parlamendile ja komisjonile selles töös. suur tänu selle tööst. aitäh ka hea ajast kinnipidamise eest. variraportöörid, härra Alli, teil on üks minut. aitäh. komisjon. härra Mariann Tuusak, kas te soovite ühte, proua Mariann Tuusak, soovite ühte minutit? jah, aitäh, härra esimees, austatud parlamendisaadikud, proua Ivanova, ma sooviksin tänada Euroopa Kontrollikoda eriti proua Ivanovat ja tema meeskonda hea koostöö eest ja intensiivse töö eest üle aasta äh, kestnud perioodis selle aruande koostamisel. ees, Laidereba eesmärgid äh, komisjoni poolt põhja, põhinevad realistlikul analüüsil. Äh, ja kuna aeg on täis, siis ta ikka lõpetab.